Uh, head sõbrad, daamid ja härrad. tere tulemast kõigepealt Austria eesistujale. ma kontrollin, kas kõik ei ole saanud äh, kingitusi Austria eesistujate käelt. sinine lips on tõesti imeline. vaatasin ringi, kas keegi kannab seda lipsu. nii, aga nüüd kolme minuti pärast alustame ettekannetega. enne seda veel tahaksin tutvustada, kuidas nüüd me lõpetame meie hääletuse mis katkestati, nagu te teate, kaksteist kolmkümmend. otsustasime jätkata praegu, aga kell oli kaksteist kolmkümmend läbi, tõlget enam ei olnud ning mõned meie kolleegid äh, olid lahkunud. seega kõigepealt võtsin ühendust ENVE komisjoni kolleegidega, sellepärast et tegemist oli arvamusega, mis puudutas tervishoidu, tehnoloogiat ja ENV keskkonnakomisjoni. võtsin ühendust raportööriga proua Kabezon-Ruisega ning ka komisjoni juhi proua Valerianiga ja nemad on igati valmis leppima meie kompromissidega et võtta arvesse seda kohe, mis tähendab et, et üheksakümmend protsenti meie arvamusest võetakse koheselt arvesse keskkonnakomisjonis ülejäänud kümme protsenti sellega jätkame kolmandal septembril, nädal enne hääletust keskkonnakomisjonis ja nad selgitasid, et sellest ajast piisab et osa meie arvamusest oleks arvesse võetud ühe nädala jooksul, enne kui toimub äh, keskkonnakomisjonis lõpphääletus. seega selles osas on kõik korras. lõpetame heade suhetega ka heade suhetega kolleegidega, kõik äh, kolleegid on kohal ja teame, et kolmandal septembril on hääletus. kolmanda septembri päevakorda on kirjutatud juba hääletusse, ega midagi uut seal ei ole. me eeldasime, et me sellel päeval ka hääletame, seega kõik on korras. proua Viiring, kes on raportöör, selle arvamuse raportöör, oli sellise lahendusega nõus. see on parim võimalik lahendus, et rahulikult kolmandal septembril lõpetame ja keskkonnakomisjon võtab arvesse kõiki kompromisse, mille osas juba hääletus on olnud. proua Kabeson-Ruiz kinnitas seda mulle paar minutit tagasi, ta ütles, et ta on kursis kõikide kompromissidega ja on valmis neid arvesse võtma. võib-olla kõige osas hääletus ei ole keskkonnakomisjonis positiivne loomulikult, aga ta võtab seda arvesse. teine arvamus, mis puudutas COP kahtekümmend nelja, mina olin autor ja härra Liise on keskkonnakomisjonis peamine raportöör ja tavaliselt on menetlus väga lihtne. keskkonnakomisjon, lähtudes hea koostöö vaimust meie kahe komisjoni vahel, keskkonnakomisjon tavaliselt on võtnud arvesse kõiki neid muudatusettepanekuid oma raportisse, üldiselt sellega probleeme ei ole. ja kompromiss ITRE komisjonis, seal oli ainult üks hääletus tänaseks ette nähtud, kaksteist kolmkümmend. ja see kompromiss, Rahvapartei kirjutas alla, sotsiaaldemokraadid, ECR, ALDE, Rohelised ja EFTD-ga. kaks fraktsiooni, ENF ja kuue ei allkirjastanud kompromissettepanekut, aga nagu te teate, väga suur enamus meie komisjonist oli nõus selle arvamusega, seega keskkonnakomisjonil ei ole mingit takistust et nad ei võiks seda kohe arvesse võtta, nemad ei pea isegi ootama kolmanda septembrini, aga ametlikult ootame mõlema arvamuse puhul kolmanda septembrini. nii nagu eelmise ettepaneku puhul käsitleme seda ka siis kolmandal septembril. seega kokkuleppe huvides meie komisjonis arvestades edasiliikumist ja kõiki fraktsioone ning hääletusi siis, kui tõlge on tagatud. ning see oluline põhimõte nagu me, mitmekeelsus meie Euroopa Parlamendis, selles küsimuses on olukord täiesti selge. kas teil on märkusi või küsimusi? härra Jaagov. suur tänu. ma ei taha väärtuslikku aega raisata ja suur tänu teie pingutuste eest, et see keeruline probleem lahendada. ma arvan, et COP kahekümne nelja osas on olukord lihtne. ma olen nõus teie hinnanguga, aga mis puudutab seda teist teemat, mis juhtub siis, kui ITRE komisjon hääletab maha kogu raporti keskkonnakomisjon võtab juba arvesse juba kompromisse, mille osas on heakskiit olemas, aga lõpphääletus arvamuse osas on negatiivne, ITRE komisjon seda heaks ei kiida, aga kompromisside osas, mille osas täna hääletus äh, toimus, võetakse arvesse, kuidas me seda olukorda siis lahendame? minu jaoks on see väga keeruline küsimus, ma ei saa kohe vastata, vastan hiljem. aga nüüd tervitan kogu südamest Austria eesistujat veel kord ja vabandan teie eest. nüüd oli meil selline esialgne arutelu. ma väga vabandan te, selle viivituse pärast teie eest. aga nüüd jõudsime kohtumise peateema juurde. nii, mul on kõik teemad siin laual minu ees, kohe leian üles. nii, Austria eesistuja esimene külastus ja Austria haridus, teadus ja teadusuuringute föderaalminister teadusuuringud, tuumaküsimused. mul on väga suur rõõm teid siin tervitada, proua Margaret Schramböck. ja teie vastutate majandus- ja digiteemade eest, tööstus, digitaalagenda ja härra Fassmann on ka meiega siin, härra Heinz Fassmann, kes on siis haridus, teadus ja äh, teadusuuringute föderaalminister. nüüd saame arutada olulisi teemasid. tihedalt on need teemad kõik omavahel seotud, ministrid tutvustavad prioriteete ühiselt. see on meie arvates ka väga oluline, sellepärast et me näeme, et need kaks teemat on väga tihedalt seotud. mis puudutab tööstust, siis digitaalagenda, millega ka meie komisjon tegeleb Austria eesistumise ajal, puudutab küberjulgeoleku õigusakte, digitaalse Euroopa programmi, mille valmistame ka meie ette tulevikus, ühtse turu programm ettevõtetele, mis tähendab ametlikult kosmeprogrammi ja Euroopa Kaitsefond, kõik on väga-väga olulised teemad. nüüd, mis puudutab teadusuuringuid ja tuumapoliitikat, millega meie komisjon tegeleb Austria eesistumise raames, on Horizon Europe raamprogramm, Euroatomi teadusuuringute ja koolituste programm aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend viis ning tuumajäätmete hävitamine. väga palju juriidilisi ettepanekuid, mis meie ees seisavad, arutelud, mida tuleb pidada. seega suur tänu mõlemale ministrile, et olete täna siia tulnud ja valmis neid teemasid arutama ametiaja mõttes, Euroopa Parlamendi ametiaja mõttes on teie eesistuja määrava tähtsusega, sest me tahame nii paljude teemadega ühele poole jõuda, seega teie vastutus on ju siin täiesti selge. ja ka meil on väga suur vastutus nii eesistujal kui Euroopa Parlamendil. ma saan aru, et kõigepealt annan sõna proua Schrambekile et meie arutelud sisse juhatada. palun, proua minister, teil on sõna uh,. Thank you, Mr aitäh, lugupeetud president, lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, äh, kallid, kallis kolleeg härra Fassmann, mul on väga hea meel, et ma saan täna olla siin ja mul on väga hea meel selle üle, et meil leiab aset hea mõttevahetus parlamendiga äh, meie eesistumise teemal. minu jaoks on äärmiselt väga oluline ja seetõttu on mul väga hea meel, et ma saan teile rääkida eesistumise prioriteetidest, mis puudutavad äh, kaubandust ja teisi valdkondi. meie jaoks on äärmiselt oluline tööstus ja digitaliseerimine äh, tänane teema ei saakski olla aktuaalsem, sellepärast et me näeme, et Äh, asjad äh, muutuvad, vanad liidud äh, kaovad, tekivad uued partnerid, uued tehnoloogilised edusammud ja globaalne konkurents digitaliseerumise tõttu ka muutub. meie ülesanne on ühiselt neid samme Euroopa heaks niimoodi seada, et see potentsiaal, mis digitaalsel majandusel on, saaks täiel määral ära kasutatud ja tahaksin keskenduda kolme kolmele äh, punktile ja seejärel olen valmis vastama ka teie küsimustele. esimene oluline punkt on Euroopa tööstuse positsiooni tugevdamine. me äh, oma eesistumise ajal äh, Äh, äh, jätkame seda, mida Eesti ja Bulgaaria eesistumise ajal tehti ja minule on eriti südamelähedane Euroopa tööstuse teema, võrdsete võimaluste loomine, äh, selli-, ka selliste poliitikavaldkondadega nagu keskkond, kliima ja tarbijakaitse. digitaliseerumine on ainulaadne võimalus meil on väga palju äh, näiteid selle kohta, mis tõendavad, et me peame neid võimalusi Euroopa jaoks ära kasutama, selleks et Euroopat taasindustrialiseerida. Äh, need tööstusettevõtted, mis Euroopast ära on läinud, siia tagasi tulnud, meil Austrias on kaks näidet selle kohta, kuidas meil on õnnestunud äh, investeeringuid teha eh, niimoodi, et tootmine ei leia aset enam Hiinas, vaid eh, Austrias me oleme investeerinud üks koma kuus miljardit eurot eh, ja meil on väga modernsed digitaliseeritud terasetehased, mis ei asu enam USA-s või Hiinas, vaid just nimelt siis Austrias. Need on olulised näited, mis Äh, mida on võimalik paljudes, äh, selliseid näiteid on ka teistes liikmesriikides ja näitavad, kuidas on võimalik töökohti luua ja, ja inimesi, äh, inimestele niimoodi töökohti tagada ja väga oluline on loomulikult kvaliteetne kutseõpe ja sellest tahaksin ka hiljem kõnelda. kuidas äh, Äh, äh, meil õnnestub niimoodi Euroopat tugevdada. Äh, ettevõtetevahelised kontaktid on kindlasti oluline, siin peame paika panema aluspõhimõtted ja meetmed. USA on siin väga kiiresti edasi liikunud, ma tean, et seal on olemas väga suured teenuste platvormid Euroopal on aga ainulaadne võimalus, kui ka meie sellele keskenduksime, kui me suurendaksime oma konkurentsivõimet, oma arendustegevust ja innovatsiooni ära kasutasime, saaksime oma positsiooni siin samuti tugevdada. ja need on kõik need meetmed, millele tahame keskenduda oma eesistumise ajal, need peaksid siis kõik selles suunas minema Ehm, me peame looma sellise keskkonna, mis on eh, ettevõtete sõbralik ehm, ja eh, arvestab ka VKE-dega, sellepärast et need ettevõtted peavad Euroopas mängima väga olulist rolli. nii et, et meil on vaja sellist keskkonda, eh, ettevõtete sõbralikku keskkonda ja tahaksin teid üles kutsuda, et me ühiselt selle üle mõtleksime, kuidas bürokraatiat vähendada ning äh, vabadust luua meie ettevõtetele äh, kuidas me saaksime äh, reguleerida asju niimoodi, et ettevõtted saaksid innovatsiooniga kiiresti edasi minna. teine oluline teema on digitaliseerimine, digitaalse siseturu edasiarendamine, lugupeetud esimees Äh, siin on äh, paljude väga oluliste teemadega juba tegeldud ja meie tahame seda jätkata kuue aasta, kuue kuu jooksul selle kuu jooksul taha, kuue kuu jooksul tahaksime siis paljude teemadega lõpule jõudma, sellepärast et see loob lisandväärtust Euroopa majandusele, te kindlasti teate seda, mainiksin ainult ühte arvu, me saaksime nelisada viisteist miljardit eurot aastas SKP-sse täiendavalt juurde. ja tegemist on kindlasti asjaga, mis peab olema prioriteet aastal kaks tuhat, pärast aastat kaks tuhat üheksateist peab samuti digitaalne siseturg olema meie prioriteeri-, prioriteediks, me peame tuginema kogemustele telekommunikatsiooni vallas, me peame looma kaasaegse ja tasakaalustatud äh, reguleeriva raamistiku ja äh, mina igatahes olen valmis äh, selles valdkonnas edasi liikuma ja tahaksin äh, rääkida ka avaliku sektori in informatsioonist, samuti ettevõtete platvormist. jah, nendes valdkondades tahaksime väga kiiresti edasi liikuda. kolmas oluline punkt on äh, kutsealane õpe meie tööjõud on üks väga oluline teema Euroopas kõikides liikmesriikides. me tahaksime äh, ära kasutada Äh, seda, mis äh, õppe, kutseõppe vallas ennast juba positiivsena on näidanud. Äh, see on võimalus ka, kuidas noorte tööpuudust vähendada ning ähm, konkurentsieeliseid luua võrreldes teiste suurte turgudega ja mul on endal ka selline kogemus, et selline kutseõpe on siin otsustava tähtsusega ja selle saame saavutada ka digitaalsete oskuste suurendamisega, see on ka üks ülesanne, eh, mis, eh, millega kõik eh, liikmesriigid peaksid tegelema. me soovime, et digitaalsed muutused ära kasutatakse ja samuti akadeemilise kutseõppe ühendamine ja natukene astun kõrvale nüüd põhiteemast ja räägin ka kaubanduspoliitikas Äh, ma tean, et sellega väga intensiivselt ka siin tegeldakse. meil on vaja leida uusi ideid, uusi partnereid. ma räägin kvalitatiivsetest äh, uutest partnerlustest, äh, mis tuleb järgmise kuue kuu jooksul leida Jaapaniga sõlmime kokkuleppe, tahaksin kõiki tänada, kes selle teemaga on tegelenud Äh, tegemist on kolmanda SKP-ga riigiga maailmas, ligemale äh, kuussada miljonit tarbijat saavad sellest kokkuleppest kasu. Äh, ma arvan, et me peaksime leidma tõesti uusi kaubanduspartnereid ja seeläbi uusi võimalusi ja meie konkurentsieeliseks on endiselt innovatsioon, innovatsioon ja innovatsioon ja äh, seda tahan ma ikka ja jälle rõhutada, mul on väga hea meel koostöö üle ja ka teie küsimuste üle, aitäh! Thank you very, very much uh,, madam minister! suur tänu, proua minister, kõik need teemad, küberjulgeolek, digitaalne Euroopa, ettevõtted, kaitsefond, need on kõik väga tähtsad teemad, arvestades äh, meie komisjoni pädevust, seega tööstus ja digitaalagenda ning ka haridus, isegi kui haridus ei ole meie peamine vastutusala, siis siis see pakub meile huvi. Austria programm pakub meile väga huvi, mis puudutab noorte tööhõive programmi. eelmine haridusvolinik aastal kaks tuhat kolmteist võttis Austrias selle reformi vastu ja meie võtsime Austria programmi selle kümnendi alguses vastu ja see oli üks tõhusamaid programme kogu Euroopas, seega tahaksin teid õnnitleda selle programmi eest, mis loodi kuus-kaheksa aastat tagasi, see oli väga hea lahendus. ja veel üks teema, ülemaailmsed kaubanduslepingud. see on ka meie komisjoni teema, aga tööstus, väikeettevõtted, keda me esindame isegi energiateemat. see ju puudutab kaubandust, seega see pakub meile väga huvi. seega kõik need teemad, mida te mainisite, pakuvad meile väga huvi, aitäh selle kõne eest. ma saan aru, et võiksime kohe edasi minna minister Fassmani sõnavõtu juurde, kes on haridus, teadus ja teadusuuringute föderaalminister ka tuumateemad, uurimusteemad, Horisont Euroopa, tuumajäätmed, see kõik on väga oluline. ma annaksingi nüüd sõna ministrile, palun. suur tänu, esimees. austatud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud daamid ja härrad minagi sooviksin äh, kõigepealt äh, tulla Austria eesistumisperioodi äh, kõige olulisemate punktide juurde teadusuuringute ja innovaatika valdkonnas. meie kõige tähtsam prioriteet selles valdkonnas on kahtlemata Horisont kakskümmend kakskümmend, mis on kahtlemata kuni aastast kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse kõige olulisem raamprogramm ma olen täiesti veendunud, et äh, seitsmendal juun-, äh, et see, äh, sellega tegeletakse väga palju, seitsmendal juunil komisjon seda tutvustas ning sellega on seotud ka väga olu-, väga ambitsioonikas ajakava, mis on siin komisjonis paika pandud, ka meie oleme huvitatud väga intensiivsest tööst, me soovime saavutada määruse osas üldised seisukohad ning kui tuleksin nüüd komisjoni ettepaneku sisu juurde, ma analüüsiksin seda võib-olla pisut oma seisukohast lähtuvalt. komisjon on eh, Horisont kaks, Horisont jaoks eh, ette näinud sada miljardit eurot paljud Euroopas sooviksid kahtlemata, et see summa oleks suurem, kuid me peame jääma realistideks. Euroopa ees seisavad ka muud väljakutsed ning komisjoni ettepanek on märkimisväärne, see on õiges suunas liikumine, see on vastutustundlik ning komisjon seoses Horisont Euroopaga rõhutab ka seda, et siin on hõlmatud väga palju erinevaid elemente, kuid samas on tegemist järjepideva ettevõtmisega. teadusnõukogu on kahtlemata väga olu-, oluline, alusuuringud, Marie Curie projektid, teadusprojektid, mis on seotud ka ühiskonna ees seisvate väljakutsetega, mis on seotud äh, ka innovaatikaga, see kõik on äärmiselt oluline. teiselt poolt aga on siin ka olulisi uuendusi Neid uuendusi me kindlasti käsitleme oma läbirääkimiste käigus väga põhjalikult. üks nendest uuendustest on missioonide temaatika. missioonid tegelikult ühendavad väga suure, väga suured valdkonnad, alates alusuuringutest kuni praktiliste rakendusteni ning väga paljud kolleegid nõukogus tervitavad seda mõtet, kuid ma usun, et ka siin me peame väga hoolikalt jälgima seda, kuidas valitakse need missioonid ning et headest mõtetest saaksid ka tõepoolest tuntava mõjuga projektid, mis kodanike heaolu Euroopa Liidus tõstavad. teine oluline uuendus selle raamprogrammi raames on Euroopa Innovaatika Nõukogu ning siin tuleb ausalt tunnistada, et väga palju üksikasju vajavad veel selgitamist ning meie läbirääkimiste käigus lähema poole aasta jooksul me tegeleme sellega põhjalikult, kuid Innovaatika Nõukogu hindan ma üldiselt positiivselt ning me peame sellesse oluliselt panustama me peame keskenduma läbimurdelistel, murrangulistele Innovaatika projektidele eh, ning tuleb ka tegeleda laienevate ettevõtetega. meil tuleb toetada innovaatilisi ettevõtteid, kes on jõudnud võib-olla startup'i tasemelt juba järgmisele tasemele. Euroopa Innovaatika Nõukogu äh, võiks see olla väga oluline täiendus raamprogrammi portfellile ning see võiks täiendada ka liikmesriikide algatusi. ma sooviksin mainida ka strateegilist planeerimist. see on uus element raamprogrammis komisjoni ettepanekus ei ole seda väga põhjalikult selgitatud, kuid ma mõistan komisjoni kavatsust selle taga. soovitakse suurendada läbipaistvust, tagada suurem paindlikkus, seda arvestades ka kiirelt muutuvaid raamtingimusi ning soovitakse tagada raamprogrammi parem juhtimine ma mõistan seda väga hästi, see on väga oluline teema ja siin tuleb aga leida tõesti konkreetsed küsimused, mis on tuleviku jaoks olulised. strateegilise planeerimise protsess vajab kindlasti täpsustamist ning mul on hea meel äh, selle üle, äh, et teadusministrid seitsmeteistkümnendal juunil, juulil Viinis äh, ka kohtuvad selleks, et arutada täpsemalt strateegilise planeerimise küsimusi. sooviksin mainida veel ühte punkti raamprogrammis, mis on meie, minu jaoks oluline, widening ma leian, et Euroopa tuleb tugevdada tervikuna, mis puudutab teadusuuringuid, me ei tohi siin teha vahet erinevate piirkondade vahel, kuid me peame looma ka alused selleks, et liikmesriigid saaksid osaleda raamprogrammis Ähm, ning nad peavad tegema ära oma kodutöö, kõike ei saa teha Brüssel ning Euroopa teadusruumi tugevdamine on samuti teema, mis on minu jaoks väga oluline. meie kohtumisel järgmisel nädalal Viinis me arutame, mida me oleme siin juba saavutanud ja mida on võimalik saavutada, vähendada selle killustatust ning kui me soovime edasi liikuda siis peavad liikmesriigid lahendama paljud nende ees seisvad ülesanded iseseisvalt, kuid on vaja tagada neile raamtingimused ning toetada nende algatusi. raamprogramm peab jääma kõrgetasem-, raam, kõrgetasemeliseks, kuid see peab võimaldama erinevate projektide elluviimist. kui me mõtleme horisontaalsele sambale, nagu need, näiteks Excellence programm, siis on meil olnud edu ning veel üks küsimus, mis on Austria jaoks oluline, sellest on siin ka juba juttu olnud, see on Euroopa teadusruumi tugevdamine, minu jaoks on see väga oluline küsimus, innovation divide ei tohiks olla lõpp-punkt, eesmärk, vaid see peaks olema ülesanne, mis aitab meil Euroopa teadusruumi tugevdada, struktuurireformid on siin vajalikud laiemas mõttes, need ei tohi piirduda ainult liikmesriikidega, vaid me peame tugevdama teadusruumi tervikuna kogu Euroopas. ja selleks on vaja struktuurilisi reforme, edukaid struktuurilisi reforme, me saame tugineda möödunud aastate kogemusele, meil on siin ühisprogrammide algatusi ning uute projektide rahastamisel tuleb meil pöörata tähelepanu ülikoolide ja ettevõtete vahelise koostöö tugevdamisele. Sloveenia on siin väga positiivne näide. nõukogus võetakse oktoobris vastu järeldused Euroopa teadusruumi kohta ning selle raames soovitakse näidata, kus on puudujäägid, kus on võimalik edasi liikuda, et tugevdada ühtset teadusruumi ning kolmas prioriteet, mida ma sooviksin mainida, eh, on eh, seotud teaduspoliitika eh, sektoraalse jaotusega me peaksime niisugust valdkondlikku poliitikat kasutama paremini, ma usun, sünergia on sõna, mida kasutatakse väga palju, seda peetakse võlusõnaks, mis aitab saavutada edu, kuid me peame muutuma konkreetsemaks, me peame mõtlema, mida see täpselt tähendab, kasutama ära struktuurifondide vahendid ning eh, kui me räägime digitaalsest Euroopast, eh, siis eh, selle rakendamise protsess, selle kasutamine äh, peab kahtlemata toetama ka teadusuuringuid, teaduse arengut ja me peame kasutama ära sünergia võimalusi. ning meie ühine projekt ülivõimsate arvutite arendamise alal on siinkohal positiivne näide. ma usun, et et äh, me oleme õigel rajal, mis puudutab teadusuuringuid ja innovaatikat, me teame, kuhu me soovime liikuda, me soovime jõuda tugeva teadusega uuendusmeelsesse Euroopasse, mis suudab ka ülemaailmses konkurentsis Hiina ja USA-ga sammu pidada. see on meie eesmärk ning ma usun, et üheskoos me jõuame sinna ka kohale. suur tänu, härra minister, selle selge tutvustuse eest, suur tänu teile kõigile. kõik on nüüd üsna selge, aitäh teie tegevuse eest. järgmisel nädalal on meil kohtumine raamprogrammi teemadel, see on kolmandaks suurim pärast põllumajandust ja tõukefonde see on kolmandaks suurim programm Euroopa Liidus ja igal aastal, iga seitsme aasta tagant vähemalt kolmkümmend protsenti eelarve kasvab. selliseid programme Euroopa Liidus väga palju ei ole. võib-olla noorte jaoks Erasmus, mis on kaks korda kasvanud, aga raamprogrammide mõttes see vastutustundlik kasv on meie kätes. kaksteist, kolmteist aastat tagasi viiskümmend kuus miljardit oli see seitse aastat, nüüd see on ligi sada miljardit seitsmeks aastaks, see on päris suur erinevus, suurepärane edulugu selles mõttes. seega suur tänu. nüüd läheme arutelu juurde. ja kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, fraktsioonide koordinaatorid ning niisiis, Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Pillar de Castillo, palun. suur tänu. tere tulemast teile mõlemale ministrid, kes esindavad Austria eesistumist. ma pean tunnistama, et ma olin väga rahul teie kolme prioriteediga ning märkasin, et see teine on äärmiselt tähtis, kuidas meie majandus muuta konkurentsivõimelisemaks, toetada majanduskasvu ja tõesti äh, pakkuda võimalusi, et me saaksime konkureerida globaalsel tasandil. mina olen teiega nõus, ainuke võimalus on digiteerimise kaudu, seega see on lähenemine, mis mulle väga meeldib, aga nüüd viitaksin mõne, mõnele konkreetsele teemale, millega teie saaksite tegeleda. meil on juba mitmed teemad, mille osas on kokkulepe olemas, mis avaldavad mõju digiteerimisi, mis puudutab eh, Euroopa Liidu elektroonilist sidet, täna kiitsime heaks poliitilise kokkuleppe selles osas, aga ka küberjulgeoleku teema sai siin täna heakskiitu. mitmed teemad on veel lahtised millega tahame tegeleda veel selle ametiaja jooksul, aga eesistuja võib tegutseda ja olla vastutav poliitiliste kokkulepete osas, aga teie saate kujundada ka nõukogu seisukohti ja see, selliseks kujuneb olukord, kui me räägime Digitaal-Euroopa rahastamisest. konkreetsemalt viitan sellele programmile, mis on Digitaal-Euroopa raames soovinud pikaajalist rahastust, mis puudutab digitaalseid väljakutseid. tõepoolest, kolme kolmepoolseid läbirääkimisi teie eesistumise ajal selle teemaga võib-olla ei toimu, aga te saate väga palju ära teha siiski. minu mure ja teiste mure on ka, et need üheksa koma kaks miljonit, üheksa koma kaks miljardit, vabandust, meie peame seda käsitlema, et see peab olema mitmeaastases finantsraamistikus selleks ajavahemises. ei saa Mm, seda lihtsalt kuhugi mujale ümber jagada, ära lahjendada seda ESF-i või Horisondi investeeringute valguses. ma arvan, et on oluline, et kõigi kolme puhul, CERF, Horisont Euroopa ja see konkreetne teema üheksa koma kaks miljardit. Neil peab olema oma eraldiseisev kulurida mitmeaastases finantsraamistikus, seega ma tahtsin teada, kas te olete minuga nõus, kas te olete teadlik ja kas te saate nõukogus seda teemat ka kuidagi mõjutada lähikuudel, aitäh! suur tänu! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua von Brent, kas sina oled belglane? kas sa oled nõus kolleegi seisukohtadega, Martani seisukohtadega? sest sotsiaaldemokraatides me ei taha mingit äh, suurt äh, pauku, et teie fraktsioon laguneks ärge muretsege, meie vahel neid vastuolusid ei ole, võib-olla saame viigiga leppida. penaltid siis. Te teate, et belglased ei ole ühtegi mängu veel kaotanud, nad on kõik võitnud. nii et kui see jõuab penaltiteni, siis me ei tea, kuidas see mäng kujuneb. nii et Kähtlen, mida sa välja pakud, palun, igal juhul sul on sõna Austria ei ole esindatud, Poola ei ole esindatud, isegi Saksamaa, Austria ei ole, Portugal ei ole esindatud, mitte keegi ei ole esindatud, aga kaks kolleegi ja proua Veerik ka. kaks-üks Belgia kasuks, kaks-üks Belgia kasuks. Te ei saa sellega hakkama, aga Glen, vabandust. suur tänu, härra juhataja proua minister, mul on küsimus teile. autotööstus konkreetsemalt huvitab mind, sest tegemist on kiireloomulise teemaga. me siin fraktsioonil oleme, fraktsioon, siin komisjonis oleme sageli eriarvamusel, aga me oleme nõus sellega, et meil on vaja tulevikku vaatavat tööstust ja autotööstus on selles mõttes väga tähtis inimesed äh, mitmetes riikides töötavad selles sektoris ja ma olen väga mures, sellepärast et meil on siin praegu vale lahing. meil oli hommikul hääletus, aga ma ei hakka üksikasju käsitlema, sest see ei puuduta teid, see puudutab kliimateemat, aga ühelt poolt äh, need äh, teemad, mida me vaatame kliima valguses, aga peame vaatama ka selle sektori tulevikku. väga sageli Euroopa Liidu tasandil meil ei ole sellist terviklikku lähenemist. õigusaktid energia ja kliima osas, siis on õigusaktid, mis on seotud teadus- ja uurimistegevustega, aga meil on vaja need teemad omavahel siduda, et meil oleks tõesti tulevikku vaatav lähenemine ja näiteks ka autotööstuse puhul mina tõesti usun, et me saame saavutada ambitsioonikaid eesmärke heitmete osas, CO2 heitmete osas ja see on tähtis ka meie tarbijatele, sest muidu hakatakse ostma Jaapani või Hiina äh, autosid, aga üks teema, mis on sellega seotud, on teadus- ja uurimustegevus, selle toetamine ja teisalt investeeringud taristusse. ja siit tuleb ka minu küsimus, sest see on teie pädevuses, mis puudutab investeerimispoliitikaid, uusi investeeringuid ma arvan, et on väga tähtis, et me paneme paika prioriteedid, millesse me investeerime, mis on tulevikku suunatud. näiteks elektriautode taristu investeeringud. kui me vaatame, mis tuli enne, kas muna või kana, keegi ei osta neid autosid, kui taristut olemas ei ole ja see on kohati lahti liikmesriikide teemaga, liikmesriigid ei tegutse selles vallas. ja siit tuleb ka minu küsimus, kuidas jõuda tervikliku lähenemiseni, et äh, siduda CO2 heitmed investeerides taristusse üle Euroopa Liidu, et inimesed ostaksid selliseid sõidukeid, et nad saaksid ka neid autosid kasutada ning määrava tähtsusega toetus on loomulikult ka uuringute toetamine, võib-olla see järgmine küsimus puudutab pigem haridust, aga kui me tahame tõesti täielikult üle minna järgmisesse etappi, siis kuidas kaasata, et need inimesed, kes nendes sektorites töötavad, on valmis seda tegema ka edasi tulevikus, aitäh! suur tänu, aitäh! järgmine kõneleja, härra Krasnodebski, palun Dziękuję bardzo. Ja chciałbym Państwu zadać e, aitäh, mina tahaksin esitada ühe väga konkreetse küsimuse. kõigepealt e, kaks küsimust, mis avalikkusele väga suurt huvi pakuvad Äh, need on seotud digitaliseerimisega ja tööstusega ja samuti energeetikaga. eesistujamaa Austria peab seisma silmitsi väljakutsetega nendes valdkondades äh, ma mõtlen just nimelt digitaalsetele õigustele, me kõik teame, et Euroopa Parlament on alati Äh, soovinud olla juhtpositsioonil selles valdkonnas. mulle näib, et siiamaani ei ole ka nõukogu lahendanud äh, neid äh, probleeme, mis on seotud kasutajate huvide lepitamisega inimesed ei soovi, et rämpspostiga nende meilid, kastid üle ujutatakse ja samuti teine probleem, kuidas loomesektorit Euroopas toet-, mõjutada, nõukogu ei ole eh, jõudnud üksmeelele nendest seisukohtadest ja siit tuleneb ka minu küsimus, kuidas te näete tulevast tööd nõukogus? ma loodan, et Austria eesistumise ajal eh, toimub selles küsimuses ka esimene triloog see oli minu esimene küsimus, aga mul on ka teine küsimus, mis on samuti avalikkuse jaoks väga oluline see küsimus on ka poliitiliselt oluline, ka geopoliitiliselt oluline, tegemist on gaasidirektiivi läbivaatamisega. nõukogu on juba ühe, ei ole juba kaheksa kuud suutnud ühist seisukohta välja töötada selleks, et alustada kolmepoolseid läbirääkimisi eh, selle direktiivi läbivaatamiseks. samuti on tegemist väga vastuolulise gaasijuhtme projektiga Nord Stream kahega. Saksamaa on hiljuti kinnitanud, et majanduslikust aspektist ei ole Nord Stream kaks elujõuline projekt ja seetõttu tahaksin küsida, kas Austrial on plaanis seda asja Koreperis arutada. tegemist on pigem sellise retoorilise küsimusega, aga ma siiski pean selle küsimuse esitama, kas Austria eesistujana on suuteline Äh, välja töötama neutraalse seisukoha. esitan selle küsimuse, sest ma tean, et Austria ettevõtted on seotud Nord Stream kahe projektiga ja veel üks täiendav küsimus. Te mainisite äh, Horisont Euroopat, te ütlesite, et äh, tuleb ära kasutada kogu Euroopa potentsiaal. mina arvan, et me peame tegema kõike, mis vaja Äh, äh, selleks, et äh, ei unustataks ära tulevasi Marii Sklodovskaid ja ei unustataks ära ka tema isa Veeri, kes samuti oli teadlane, ma arvan, et Poolas näiteks on paljudes linnades andekaid naisi, samuti paljudes teistes Euroopa linnades. Alde nimel saab järgmisena sõna äh, proua Mline. aitäh, suur aitäh, lugupeetud ministrid, teie ettekannete eest. ja ma tänan teid ka eh, nende prioriteetide eest, te olete digitaliseerumise seadnud üheks Austria eesistumise prioriteediks eh, ja see on eh, minu arvates väga positiivne. proua minister, te Äh, tutvustasite oma visiooni, äh, kuidas teie asju näete, äh, näiteks mis on seotud kas või Austrias toimuvaga ja tahaksin tulla selle juurde, millele viitas juba proua Castillo Vera Äh, ma olen digitaalse Euroopa programmi raportööriks, sellest proua Castillo lühidalt ka kõneles. Äh, me oleme selles programmis keskendunud mitmetele punktidele, millest kõnelesite ka teie ja minister Fassmann, näiteks äh, suure jõudlusega andmetöötlus ja muu. meie arvates on tegemist programmiga, mis loodetavasti Äh, Austria eesistumise ajal priori-, prioriteediks on, et selles valdkonnas ühiselt me kiiresti edasi liigume Euroopa Liit on äh, praegu teadusuuringute valdkonnas juhi rollis ja ma äh, loodan, et me suudame siin ka ärivallas edukad olla. mul on teile üks küsimus, proua minister. digitaliseerimise ja teadusuuringute sektori Äh, on äh, prioriteet, aga ma tahaksin meelsasti teada, äh, kuidas seda konkreetselt tuleks kujundada ja millised prioriteedid on teie ministeeriumis selles valdkonnas, et ja kuidas asja kogu Euroopas edendada, te keskendusite oma ettekandes väga palju Austria olukorrale, aga Europarlamendi saadikuna Äh, siin meie komisjonis tahaksime saada ka selget vastust sellele, äh, milline nägemus on äh, nõukogu eesistujal Euroopa tasandil, kuidas Euroopa tasandil digitaliseerumist edasi arendada? okei okay,, hästi, aitäh. härra Javor, kes esindab Rohelisi. aitäh, esimees, ja ka mina tahaksin äh, teid kogu südamest tervitada Euroopa Parlamendis. mul on härra Fassmanile küsimus. ma kasutan võimalust, et te vastutate ka tuumaküsimuste eest. tahaksin juhtida tähelepanu Euratomi lepingule, mis on kuuskümmend aastat vana ja seda ei ole viimase kuuekümne aasta jooksul kaasajastatud ning ma olen veendunud, et meie energiaturu äh, reaalsus on täna hoopis teistsugune sellega, äh, mis oli siis, kui Euratomi leping sõlmiti. Äh, nii et, et tegemist on vananenud lepinguga ning minu arvates oleks aeg kaaluda selle lepingu läbivaatamist Äh, see leping on vastuolus teiste Euroopa Liidu lepingutega, konkurentsiõigusega, riigihangete äh, reeglitega, nendele juhivad tähelepanu ka kohtuasjad, mis äh, mõlemad algatas Austria, Hingelpolt Seven, mille alg-, otsus peaks peatselt langetatama, nii et, et minu arvates on täiesti selge, et meil on probleeme Euratomi lepinguga, kuidas me saaksime ühiselt eh, siiski kohaldada seda lepingut ja Energialiidu plaani, Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepinguid, konkurentsireegleid, avalike hangete reegleid minu arvates on Austria eesistujana väga äh, hea võimalus äh, alustada arutelusid äh, Euratomi lepingu läbivaatamise osas, et viia see kooskõlla teiste Euroopa Liidu reeglitega. kuidas te sellesse suhtute, kas Austria valitsus on valmis selle teema tõstatama või mitte? aitäh ENF-i nimel nagu ikka, proua Kappel, teie tegutsete kõikides valdkondades ENF-i fraktsiooni nimel. Äh, aitäh. Äh, jah kuna meil on kaks koordinaatorit ainult, siis jah, mul on tõesti palju tööd. tahaksin teid, proua äh, Schramböck ja härra Fassmann, tänada äh, selle eest, et täna rääkisite Austria eesistumise prioriteetidest siin komisjonis, tööstuskomisjonis äh, on kindlasti oluline tööstuspoliitika tugevdamine, seda toetame ka meie, meile on äh, ülesanne või nägevused Euroopa kaks tuhat kakskümmend, see kahekümne protsendine industrialiseerimise eesmärk saavutatakse Austrias ja teistes liikmesriikides. Äh, selliseid eesmärke ka ei ole ja ma arvan, et me peaksime selles valdkonnas tegema väga tugevat tööd, et tööhõivet ja majanduskasvu luua, meil on vaja investeeringuid ja see on väga oluline selleks, et Euroopa positsiooni tugevdada ja on inimeste jaoks loomulikult ka väga oluline. Te rääkisite digitaliseerumisest kui ühest olulisest punktist, mis on seotud majanduskasvu strateegiaga, rääkisite tohutust innovatsioonipotentsiaalist ja me raportöörilt äh, Digitaalne Euroopa juba kuulsime äh,, et ka Euroopa tasandil äh, Äh, pööratakse digitaliseerumisele väga suurt tähelepanu. Äh, jah äh, viiskümmend miljardit euro, eurot on see potentsiaal majanduskasvuks, mida te mainisite, te rääkisite ka koolitusest, digitaalsetest oskusest ja täna komisjonis me hääletasime raporti üle, mis puudutas küberjulgeolekut, see on väga oluline digitaliseerumise valdkonnas. tegemist on teemaga Äh, kus aga algavad kolmepoolsed kõnelused ja seal me vajame tugevat toetust just nimelt digitaliseerumise jaoks. Äh, see on meie ülesanne, komisjoni äh, ülesanne. küberjulgeolek ja Küberjulgeolekuameti NISA jaoks uue mandaadi uute ressursside ja uute sertifitseerimissüsteemide kasutuselevõtmine ja siit ka minu esimene küsimus pädevuskeskused ähm, küberjulgeoleku valdkonnas, kuidas teie seda hindate, kas te tahate liikmesriike kaasata, kuidas teie arvates see asi peaks välja nägema ja siis äh, teine asi, te rääkisite kaubanduspoliitikas äh, Äh, äh, jah, äh, praegu on meil selles valdkonnas selline väga ebaselge keskkond. jah, te rääkisite sellest, et Uus-Meremaa ja Austraaliaga on meil head suhted, te rääkisite, et me peame siin ekspordi osas asju muutma ja loomulikult on see ka tööstuspoliitikaga seotud ja ma Äh, tahaksin teada, kas te võiksite mainida meetmeid, mis teie arvates on olulised, et Euroopa Liidu tööstuse positsiooni tugevdada? ja äh, härra Fassmann, te rääkisite Horisont Euroopast. Äh, kolleegid kindlasti esitavad selle kohta ka küsimuse. tegemist on jah, teadusuuringute programmiga, aga need vahendid, mis komisjoni poolt ette näinud on, see sada miljardit eurot ei ole meie arvates piisav, me oleme äh, koostanud raporti, meie arvates peaks see olema sada kakskümmend miljardit. Äh, teadusuuringud, äh, areng ja innovatsioon on niivõrd olulised, liikumispanevad jõud tööhõive ja majanduskasvu ja investsioonid, investeeringute jaoks ja meil on tõesti neid vahendeid vaja ja tahaksin Äh, küsida, äh, milline äh, on teie seisukoht mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel just nimelt Horisont Euroopa osas, kas on võimalik näiteks vahendeid teistest valdkondadest, tõukefondidest või mujalt horisondile, näiteks põllumajandusvaldkonnast siia saada? Te rääkisite et selles Euroopa, Horisont Euroopas on ka uusi punkte Äh, aga äh, baasuuringuid äh, baasuuringud peavad jõudma ka tegelikult turule ja tootmisele ja te rääkisite, et, et meil on vaja kurssi muuta, meil on vaja keskkonnasõbralikku CO2 heitmete vähest terasetööstust ja minu arvates on samuti väga oluline et meie eh, siin eh, parlamendi eh, seoksime omavahel horisondi rahalised vahendid ja tõukefondide vahendid, kuidas teie sellesse suhtute, aitäh? sellega oleme ammendanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd anname sõna ülejäänud kolleegidele. ja paluksin, et te võtaksite lühemalt sõna ja härra Rüübih kõigepealt. jah, suur tänu, esimees ja ma soovin kõigepealt tervitada ministreid meie komisjonis. Euroopa tõepoolest seisab oluliste murrangute ees, seda mitte ainult äh, pidades silmas lähemat poolt aastat Austria eesistumist, vaid me peame seadma raamistikuga uude, peame seadma äh, paiga ka uue finantsraamistiku äh, ning me peame oma poliitikat kujundades pidama eelkõige silmas oma kodanike huve Äh, Euroopa elektrooniliste äh, äh, kommunikatsioonikoodeks on vastu võetud ning meil on vaja siin edasi liikuda, me peame tagama ka kommunikatsiooni hindade osas kindlad eeskirjad, millest lähtuda rahvusvahelisel tasandil, on olukord väga keeruline kui üks gigabait Euroopas kostab seitse eurot, siis teistel mandritel võib äh, hind olla oluliselt suurem ning äh, niisuguste küsimustega tuleb meil tegeleda, samuti äh, peame silmas pidama digitaalset ühtset turgu ja sooviksin teada, millised on teie seisukohad siin ning äh, härra Fassmanile on mul küsimus seoses äh, ülikiirete arvutite arendamisega. Äh, Austrias tegeletakse ka kvantarvutite arendamisega, sooviksin teada nende kahe valdkonna omavaheliste seoste kohta pisut rohkem. Need on valdkonnad, mida tuleks kiiresti arendada. samas, kui me näeme, et siin on pandud paika finantspiirang sada kakskümmend äh, miljardit Euroopa Liidu poolt, meie saaks, võiksime näha sada kuutekümmet, see kõik on ju Euroopa huvides, me soovime tõhustada sidet. suur aitäh, härra Talunde. aitäh, äh, esimees, mul on härra Fassmanile mõned küsimused, mis puudutavad Horisont Euroopat. kõigepealt kliimameetmed kui vaadata auditit, mis Horisont kaks tuhat kahekümne osas tehti, siis eesmärgid äh, selles osas ei ole täidetud. kolmkümmend viis protsenti oli eesmärk, aga meil on ainult äh, kakskümmend kolm protsenti saavutatud. ja Äh, ma ei tea, me ei tea, kas äh, see summa isegi on või see protsent isegi on äh, õige nende kliimameetmete osas. milliseid kaitsemeetmeid teie ette näete, et me neid seatud eesmärke järgmise raamprogrammi ajal saavutame? ja teine küsimus on rahastamine. Barcelona deklaratsioon ütleb, et liikmesriigid peaksid suurendama kulutusi kolmele protsendile SKT-st, me oleme sellest eesmärgist väga kaugel. milliseid meetmeid te ette näete selle lõhe ületamiseks, selleks, et Euroopa innovatsioonipotentsiaali valla päästa? ja kolmandaks, kõik välja arvatud nõukogu soovivad saavutada eesmärke, aga miks meie peaksime kiirutama, kiirustama, kui nõukogu ei taha asjadega kiiresti ühele poole jõuda? mida kavatsete teha, et me saavutaksime kokkuleppe et me tõesti saavutaksime eesmärgiks aastast kaks tuhat kakskümmend üks. aitäh, aitäh. härra Eeler. Ähm, suur tänu minu küsimus on suudetud, suunatud professor Fassmanile, siin juba viidati sellele, et eesistumise raames tuleb juba rääkida ka finantsraamistikust, kuid nõukogu peab tegema siin otsuseid ning siin pandi paika kolmeprotsendiline eesmärk ning kui me selle nüüd viime üle protsentidesse, siis eelarve osas on osa küllaltki väike ning liikmesriigid peaksid siis panustama kolm protsenti. me peame ka jõudma selgusele selles, et see sada miljonit, sellega tuleb ettevaatlikult ringi käia. kui meil on kümme miljardit põllumajanduse jaoks, siis on tegelikult mingil määral üllatuslik, ma leian, et äh, kui me soovime arendada digi, tehisintellekti äh, ja siis samas anname äh, kümme miljardit põllumajandusele, siis see ei lähe kokku ning me peame suurendama teadusuuringute rahastamist, et tegelikult meie kavandatavad programmid ei ole varustatud piisavate rahaliste vahenditega, kas nõukogu tegelikult on eemaldumas kolme protsendi eesmärgist ning üks küsimus on seotud ka protseduuridega. siin on sageli ette heidetud seda, et nõukogu ei tule kaasa parlamendi ettepanekutega, nõukogu on sageli olnud piduriks ning parlamendi eesmärgid on sageli olnud ambitsioonikamad. põhjus, miks meie eesmärgid on niivõrd ambitsioonikad, me soovime lihtsalt sundida nõukogu kiiremini tegutsema, kiiremini ka oma läbirääkimispositsioonid välja töötama. poolteist aastat arutelu on liiga pikka aega no,, pikk aeg, me peame äh, protsesse kiirendama ning kui, kui äh, meie ambi-, ning oluline on, et meil oleksid äh, sarnased ambitsioonid seda ka ajakava osas. suur aitäh ja kolleeg Sorinio järgmisena. president, minister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 kuidas me saame digitaliseerumist kasutada selleks, et Euroopat kaitsta, aga samas olla ka kaasavad? ma olin sotsiaaldemokraatide äh, variraportööriks digitaliseerumise programmi küsimuses ja olen selle teemaga süviti tegelenud ja mul on teile üks küsimus ma tahaksin selle küsimuse esitada sellepärast, et äh, see, mida me praegu teeme, määrab ära ka selle, mida me hakkame tulevikus tegema. Jean-Claude Juncker tuli välja algatusega äh, see algatus äh, sisaldas väga paljusid asju Äh, me rääkisime siin kohalikest omavalitsustest, äh, digitaliseerimisprogrammides äh, ja see sai juba alguse tegelikult Bulgaaria ja Eesti eesistumise ajal, see asi. tahaksin teada, härra minister, kas me võime tugineda teie toetusele? kas kõik on sellesse programmi kaasatud, sõltumata sellest, kus nad elavad, linnas või maal? ja te teate, Wi-Fi Euroopale on väga oluline programm ja see peaks hõlmama kõiki kodanikke ja me peaksime vaatama, kuidas me saaksime seda kasutada selleks, et edendada Euroopa väärtusi ja kuidas me saaksime seda kasutada, et luua Euroopa digitaalset identiteeti. minu arvates on see äärmiselt oluline ja ma loodan, et see asi areneb edasi teie eesistumise ajal mm meile öeldi, et te räägite ka energeetikast, aga teie suust me energeetika teemal eriti palju ei kuulnud. meie siin komisjonis tegeleme selle teemaga, tegeleme taastuvenergiaga, energia ju-, haldamisega, tõhususega. Austria eesistumise ajal eh, peavad eh, liikmesriigid esitama oma tegevuskavad kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kolmekümnenda aastani samuti äh, tuleb esitada pikemaajalised plaanid. mida teie kavatsete teha selles väga olulises valdkonnas? jah ma kuulsin, et te rääkisite energiast, aga ma ei kuulnud poolateelset õiget. ma võin seda korrata inglise keeles, ütleb kõneleja. ei, ei ole vaja, ütleb esimene. Äh, Äh, sekretäriaat ütles, et räägiti energeetika. kolleegid, äh, meie päevakorra järgmine punkt on äh, mõttevahetus ministriga just nimelt energeetika küsimustel. me alustame kuskil kahekümne minuti pärast sellist energeetikaalast arutelu. jah jah, me võime sellele küsimusele vastata kakskümmend minutit hiljem, aga kui tahate, võite seda ka praegu teha, sest minister on juba siin kui ma äh, sain aru, mida te ütlesite. ja nüüd järgmine kõneleja, härra Saudargas. aitäh, esimees minu õnnitlused Austriale eesistujale väga põhjaliku lähenemise eest eh, sellele poolaastale. mul on üks väga konkreetne küsimus. Eh, see puudutab eh, nutikust, mida, mida ma mõtlen, kui me räägime tööstuse programmidest, siis me peame tegema pikaajalisi prognoose ja tehisintellekt äh, on ka juba viiekümne aastase ajalooga asi, aga ma mõtlen äh, neid asju, mis juhtusid hiljuti, viimase viie aasta jooksul, need läbimurded selles valdkonnas on tõesti enneolematud. ning äh, seda arvutite võimsuse tõttu, suurandmete tõttu Äh, mida nüüd on võimalik paremini analüüsida ning tööstus on tõesti väga kiiresti reageerinud, investeeringud on pidevalt kasvanud ja Äh, on äh, võimalik äh, midagi suurt Euroopas ära teha, sellest räägiti komisjoni teadaandes, me teame, et USA-s ja Hiinas on samuti sellega tegeldud. mida Austria eesistujana konkreetselt kavatseb selles valdkonnas teha? või lepite sellega, mis juba on saavutatud? aitäh. proua de Monti järgmisena aitäh, lugupeetud ähm, president. mul on äh, proua Schrambökile üks küsimus. Äh, see puudutab Euroopat, mis kaitseb, teil on selline äh, moto mis on seotud põhiliselt rändega, aga kas teil on ka mingi konkreetne lähenemine? sellepärast, et pro-, programmid, eh, mis peaksid looma, programmid peaksid looma ka tööhõivet, eh, sest et Euroopa, mis kaitseb, on Euroopa, mis tagab töö eh, aasta tagasi me saime ühe panga kohta Itaalias, eh, IPO panga kohta kirja. tegemist on, eh, need töötajad sellest panga filiaadis, filiaalist koondati. me saatsime selle kirja kuuendal jaanuaril ja siiani pole sellele vastust saanud eh, kuidas Euroopa tasandil rea-, Äh, reageerida, kui isegi kirjale ei suudeta vastata, see on kindlasti negatiivne äh, signaal ja nüüd, kui me räägime nendest äh, suure jõudlusega arvutitest äh,, meie konkurentsivõimest äh, USA ja Hiinaga võrreldes, äh, jah, see on oluline teadusuuringute osas, kuidas Hiinale ja Ameerikale järele jõuda And uh, well, uh, last but not least. ja viimasena proua Veering, proua Cabezon Ruiz on äh, valmis leppima kõigi meie kompromissmuudatusettepanekutega. ta helistas ja ütles, et ta teab, millised on ITRE komisjoni kompromissid nii et, et ta on valmis neid toetama, ma ütlesin et, et üheksakümmend protsenti meie arvamusest sai ära hääletatud. nii et, et äh, sellesse asja tuleb suhtuda väga tõsiselt, arutasin seda asja temaga tund aega tagasi, aga nüüd on teil võimalus esitada küsimus, aitäh, esimees. Äh, proua Schambrook ja härra Fassmann, suur aitäh, et te täna siin olete. mul on mõned küsimused, mis puudutavad Horisont Euroopat kas nõukogu tuleb tõesti selle teema juurde tagasi ja tahab veel läbirääkimisi pidada meiega selle, meie ametiaja äh, jooksul? me äh, räägime siin strateegilisest planeerimisest, mille osas on palju küsimusi. Äh, kuidas tagada, et need seosed seadusandluse ja spetsiaalsete programmide vahel on tagatud ja minu viimane küsimus, me oleme üritanud juhtida tähelepanu sellele, et ähm, äh, investeeringud ja edu äh, on äh, omavahel seotud, investeeringuid on vaja ka liikmesriikide tasandil, me leiame, et inimesed peaksid sellest rohkem rääkima ja mitte üritama lahjendada seda väljapaistvuse mõtet ja keskenduma tegevuse laiendamisele milline on nõukogu seisukoht, milline on eesistuja seisukoht äh, Äh, selles osas, et struktuurifondi ja ühtekuuluvusfonde tuleks kasutada laiemalt selleks, et äh, teadus- ja arendustegevust liikmesriikide tasandil toetada. aitäh! aitäh selle küsimuse eest. ja nüüd teen ettepaneku, et äh, meie külalised vastavad küsimustele ja alustame proua Schrombökiga ta vastab siis mõnedele küsimustele ja pärast saab võimaluse ka härra Fassmann. suur aitäh, suur aitäh kõigile panuse eest, nende küsimuste eest, mis ma esin ja ma jätkan saksa keeles. ma alustaksin kõigepealt digitaalse Euroopa programmist, sest seda mainiti siin väga sageli meie eesistujana tervitame seda ettepanekut väga. see puudutab äh, ajavahemikku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, tegemist on äh, väga olulise ettevõtmisega äh, Euroop-, mis on väga vajalik kiiresti muutuvas maailmas, siin on vaja ka ambitsioonikaid rahastamisprogramme ning investeeringuid et tegemist on äärmiselt tähtsa teemaga meie jaoks ning me toetame seda täielikult ja siin tuleb aga süveneda mõnes konkreetsemasse küsimuse, näiteks nagu suure jõudlusega arvutid, tehisintellekt, küberturvalisus, digioskused, digitaalsete võimsuste kasutamine, koos toimivus kogu see äh, temaatika on oluline, ennekõike tuleks aga äh, käsitleda digioskusi, äh, sest digitaalse Euroopa programmis on see üks olulisemaid punkte. uuringute tulemused Euroopas näitavad seda, et väga suur osa elanikkonnast ei oma veel digioskusi ning antud seoses tuleb pöörata äh, tähelepanu äh, ka tööhõive võimalustele. see on tihedalt seotud inimeste äh, tööhõive võimalustega ning sooviksin viidata ka sellele, et mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb pöörata tähelepanu ka nendele aspektidele. nõukogu töötab tõsiselt mitmeaastase finantsraamistiku äh, kavandamisega ka ministrite tasandil neljateistkümnendal mail äh, anti sellele juba stardipauk äh, ning äh, kord nädalas kohtutakse, arutatakse neid teemasid ning ma usun, et üheskoos me suudame saavutada siin oluliselt rohkem ka digitaliseerimise arendamiseks. Euroopa Liidu küberturvalisuse kohta oli palju küsimusi. Enisa on oluline teema, millega töötati tõsiselt Eesti ja Bulgaaria eesistumise ajal. soovin südamest tänada tehtud töö eest ning kaheksandal juunil avaldati ka üldised töösuunised, mis puudutavad võrguturvet ning me soovime teha tõsist koostööd siin ka Euroopa Parlamendiga, soovime seda äh, tööd jätkata. tähtis on siinkohal rõhutada, et küberturvalisuse teema puudutab kõiki meie eluvaldkondi, see on ka tihedalt seotud digipädevustega, äh, me äh, soovime seda siduda ka innovaatikaga, tegema väga tähtis on siin leida innovaatilisi lahendusi eh, ning minu jaoks on tegemist väga olulise küsimusega eh, ning see on küsimus, millega tuleb tegeleda Euroopa tasandil, eh, mitte ainult Austrias ja mitte ainult meie eesistumise perioodil, vaid see on teema, millega tuleb tegeleda kogu aeg ning siin tuleb kaasata kõikide liikmesriikide võimalused, pädevused ning oluline on vahendada siin kogemusi, teadmisi ning äh, me pea, ei saa siin loota kõiges ainult Brüsseli peale, vaid liikmesriigid peavad ka ise panustama. väga oluline teema on äh, ka seotud äh, tööstuse, VKE-de konkurentsivõime tugevdamisega, mida me saaksime siin teha ning äh, avaliku sektori äh, info, informaatika küsimused on meie jaoks tähtsad. siin on vaja saavutada kiiret edasiminek, eh, on vaja tagada teadusasutustele võimalus kasutada andmeid eh, ning eh, nende küsimustega tegeleb kolleeg Fassmann ning siinkohal võite loota selle peale, et me võtame neid asju väga tõsiselt, me püüame leida võimalikult kiireid ja häid lahendusi. Te viitasite siin ka tööstusstrateegiale üldisemalt siin on vaja terviklikku strateegiat, me tegeleme juba ka eesistuja dokumentide ettevalmistamisega, mis peavad peatselt valmima ning me soovime tööstuspoliitika läbi vaadata, see on tihedalt seotud paljude muude valdkondadega. küsimus ei ole ainult, küsimus ei ole selles, et tööstus peab saama tähtsamaks kui jätkusuutlik areng, keskkonnakaitse, kuid me näeme, praegu, et tööstuspoliitika on jäänud pisut unarusse. Eh, samas on võimalik selle abil luua Euroopas väga palju töökohti ning digitaliseerimine, robootika eh, on valdkonnad, mis aitavad luua kiiresti ja palju töökohti eh, ning siin me soovime oma eesistumise ajal äh, pöörata tähelepanu just neile olulistele punktidele, esiteks Euroopa, mis kaitseb, siin on äh, muidugi oluline koht ka rändeküsimustel, teine punkt on digitaliseerimine kui heaolu alus, Euroopa konkurentsivõime alus ning äh, sellega on konkreetselt seotud ka Euroopa töökohtade kaitse, sest kui meil õnnestub tuua Euroopas uusi tööstusharusid, eh, siis kaitseme me sellega oma töökohti eh, ning digioskuste arendamisega eh, kaitseme me samuti töökohti, see on seotud ka liikmesriikide konkreetsete ülesannetega töö profiil on muutunud ning ka finantsministritele tuleb teie ideed kindlasti edastada, et nad arvestaksid nendega oma töös autotööstuse temaatika puudutab meid kahtpidi, esiteks trahvitollid, see on komisjoni ees seisev väga tõsine olu-, ülesanne, me püüame leida võimalusi, kuidas olukorrast välja tulla, kuidas kaitsta Euroopa autotööstust, fakt on aga ka see, et kõigepealt on kehtestatud tollid, siis vastutollid, asi algas ju kõigepealt terase ja alumiiniumi tollidest, Euroopa Liit reageeris väga kiiresti ja konkreetselt, me peame aga ka pöörama tähelepanu oma autotööstuse kaitsmisele ning ja meie eesistujana näeme oma ülesannet just sildade ehitajana ning me loodame, et siin on võimalik saavutada mõistlikke lahendusi. keskkonnaministrid kohtumisel räägitakse kahtlemata ka CO2 heitme vähendamise võimalustest. me ei saa siin lubada ettevõtjatel äh, üksipäini tegutseda, vaid meil on vaja leida üle-euroopaline lahendus väga tähtis on rõhutada ka seda, et digitaliseerumisel on palju erinevaid aspekte, see on seotud tehisintellektiga, see on kahtlemata keskpunktis. küsimus on ka selles, kuidas tagada VKE-dele juurdepääs andmetele ühelt poolt ning teiselt poolt võimalustele arendada tehisintellekti ning ma tänan kõiki heade ideede eest Ehm, mis siin kajasid. VKE-d on Euroopa majanduse jaoks äärmiselt suure tähtsusega ning me peame neid toetama. selleks on vaja kujundada vastav raamistik, eh, mis on seotud digitaalse Euroopaga, teadusuuringutega, meil on vaja luua ka vastav regulatiivne raamistik ning äh, me keskendume kindlasti ka tehisintellekti äh, küsimustele. ma loodan, et ma suutsin vastata enamikule küsimustest äh, ning ma kindlasti olen valmis ka individuaalselt teiega rääkima, et erinevaid küsimusi arutada. suur tänu! suur tänu kõikide vastuste eest ning nüüd minister Heinz Fassmann, palun! Thank you um.... Jetzt ist die Frau Van Bremt gerade hinausgegangen. nagu proua Van Bremt äh, siin juba küsimuse esitas, siis ma tuleksin selle juurde tagasi, ma loodan, et digiajastul ei lähe ükski küsimus kaduma, vaid kõigile saab vastata. kuus tundi on ju veel aega mänguni. aga Äh, sellegipoolest ma vastaksin küsimusele, kuna see on minu jaoks oluline küsimus. proua Brent äh, viitas äh, strateegilisele lähenemisele teadusuuringute valdkonnas. see on väga õigustatud küsimus. ma leian, et kogu meie teaduse arendamise strate-, strateegia peab lähtuma äh, sellest, et me soovime tugevdada Euroopa konkurentsivõimet äh, majanduslikus mõttes, aga me soovime ka tugevdada Euroopa sotsiaalset mõõdet. E, Horisont Euroopa on äh, leidnud mõistliku tasakaalu teise samba ja viie klastri vahel ning igaüks neist klastritest kujutab enesest suurt äh, teadusuuringute valdkonda äh, ning äh, klastrite pealkirjad olid ju mis kliima, energeetika, julgeolek, ühtekuuluvus. Need on olulised küsimused, olulised teemad, millest Euroopa oma arengus lähtub ning Horisont Euroopa pühendub esimesele sambale. me soovime äh, jätta siin piisavalt ruumi loovusele. Euroopa teadus peab saama ise otsustada, mis on olulised strateegilised küsimused, lähtudes oma vaatenurgast ning eh, kui nad tulevad nende teemadega eh, komisjoni, eh, siis me ju tegelikult ei tea, kas need on alati kõige on innovatiivsemad küsimused kui me kuuleme küsimusi äh, kodanikelt, ametnikelt, kuid teadlased oskavad neile küsimustele vastata, äh, seetõttu ma leian, et Horisont Euroopa on väga mõistliku tasakaalu leidnud. proua Brent mainis veel üht asjaolu, mis ei ole sellega küll otseselt seotud, kuid äh, mis on oluline kõikide nende küsimuste puhul, mis on seotud di-, üleminekuga digitaalajastule ja millega tuleb arvestada, et me peame mõtlema sellele, et ka üle viiekümnesed inimesed on veel tööturul, kuid nende ees seisavad täiesti uued väljakutsed, ka nemad vajavad vastavaid koolitusi, et nad saaksid sammu pidada uute arengutega. see on mingil määral minu ministeeriumi küsimus, see on aga väga tugevalt seotud juhtimisega liikmesriikide tasandil. kolleeg Delitski küsimus. vabandust, minu poola keel ei ole nii suurepärane. ma ilmselt ei hääldanud nime väga täpselt, kuid teie küsimus oli väga õigustatud. Ehm, proua Sklodovska, teie teadlasena oli väga keeruline. Horisont Euroopa annaks, oleks andnud talle hõlpsamad võimalused. tal oleks võimalik äh, saada individuaalset toetust ning äh, ta oleks saanud oma teadlasekarjääri alustada stardistipendiumiga, ta oleks võinud jätkata järgnevate stipendiumitega äh, ning tal oleks olnud piisavalt miljoneid, et moodustada oma töörühm. meil on Euroopa alusuuringute äh, jaoks loodud tõukejõud äh, äh, ning proua Sklodovska ei peaks tänapäeval enam kedagi, kellegagi abielluma selleks, et oma karjääri edendada. see, sest Horisont Euroopa looks talle teadustööks vajalikud eeldused. ning projekte küll valitakse kindlate kriteeriumide alusel, eh, kuid eh, ma usun, et eh, naisteadlastele oleme me loonud head võimalused. ning järgmine küsimus. küsimus, mis oli seotud Euratomi lepinguga ning kas Austria eesistujana saaks sellega tegeleda. Ehm, ma tean nii palju, et Austrial on tuumaenergeetika osas väga kriitiline perspektiiv, selles ei ole mitte midagi muutunud. Austria on pikemat aega taotlenud Euratomi lepingu muutmist ning äh, me soovime siinkohal äh, tugevdada Euratomi lepingu kaitsvaid aspekte me soovime tagada ausa konkurentsi energia tootvate tehnoloogiate vahel ning me soovime ka demokraatlikumaid otsustamisprotsesse. see on nüüd hea uudis, aga halb uudis on see, et meie oma eesistumise ajal Euraatomi lepinguga ei tegele, me anname selle e-, teema edasi Rumeeniale eesist-, nende eesistumisperioodiks ja sellel on head põhjused. proua Kappel. kas proua Kappel on siin veel? jah? ma sooviksin äh, ühendada ühe teie küsimuse härra Eeleri küsimusega, sest äh, see on seotud äh, vahenditega, kas see sada kakskümmend äh, on piisav summa või ei ole piisav kui meil oleks sada miljardit veel rohkem, siis kindlasti oleks vaja veelgi rohkem. ma võtaksin selle, mis meil on. küsimus on selles, et mis meil on eelarves eh, ning eh, üldasjade nõukogu on selle küsimusega tegelenud, kuid ma olen kindel, et eh, teadusuuringute investeeringuid kaitstakse ning ma olen sügavalt veendunud selles, et teadusuuringud ja innovaatika on olulised Euroopa edasise arengu jaoks. proua Kappel ning ka kolleeg Vernik esitasid küsimuse struktuurifondide ja Horisont Euroopa vahelise seose kohta. milline see seos konkreetselt välja hakkab nägema, seda tuleb veel kaaluda, kuid ma olen veendunud, et see seos on olemas ning komisjon peab tegema siin konkreetseid ettepanekuid struktuurifondide abiga on ehitatud palju sildu, palju maanteid eh, ning ma usun, et neid vahendeid on võimalik kasutada ka innovaatika ja teadusuuringute edendamiseks ja sellega tuleb pöörduda komisjoni poole ning härra Rudvik, eh, te esitasite väga huvitava teadusliku küsimuse kvantkom-, eh, kom-, kvantarvutid ja HPC seos, mõlemad on tulevikutehnoloogiad. HPC selle eesmärgiks on terviklike simulatsioonimudelite kalkuleerimine ning selle, seda eesmärgiga e, tegelikke e, reali-, reaalseid eksperimente vältida. E, simuleeritakse molekule selleks, et testida tegelikke materjale ning kui materjalides on palju molekule, Äh, äh, siis äh, arvutite võimsus on muidugi väga oluline. kvantarvutid, see on midagi muud, see on arvutiarhitektuuri uus tase, ma leian, et Euroopa teeb õigesti, kui investeerib sellesse valdkonda. HPC on asi, millega liik-, üks riik tegeleda ei suuda kui me tegeleme sellega Euroopa Liidu tasandil, siis me jõuame aga võimsaimate arvutite tasemele, me suudame siin konkureerida Hiina, USA, Jaapaniga. üksipäini me seda ei suuda, aga kui liikmesriigid oma jõud ühendavad, siis on see võimalik, samuti kvant-, et arvutite osas meil on teatud konkurentsieeliseid, selleks oleks vaja rohkem vahendeid, see on valdkond, mida tuleks kindlasti toetada. härra Puusek vaatab mind juba kurja pilguga, ma näen seda. kui lubate, siis vastan võib-olla veel ühele küsimusele. jah, palun. Te võite vastata, ütleb härra Puusek sest küsimused, millele te kohe ei saa vastata, te võite vastata mõne, mõni minut hiljem, ütleb härra Puusak, nii et kõik on, kõik on hästi. ma vastaksin hästi, hea meelega veel proua Mante küsimusele, mis puudutab lünkasid rakendusvaldkonnas. siin on teatud probleeme. ja teil on tõepoolest õigus me oleme USA-st maha jäänud, see on seotud ka meie haldusmenetlustega, millal, mis tingimustel, milliste kuludega on võimalik ettevõtet asutada ning millist vastutust kannab inimene, kes asutab ettevõtte ning kas tal ei ole oleks targem võib-olla jääda hoopis ametnikuks ning mitte võtta iseseisva ettevõtja vastutust. USA-s on see kõik palju lihtsam, kuid eh, Horisont eh, Euroopa tegeleb ka selle küsimusega, nimelt kolmas sammas. Eh, Innovaatika nõukogud tegelevad just nimelt sellega, otsides võima-, võimalusi arendada uuenduslikke tehnoloogiaid, mis võib-olla aitaksid saavutada murrangut sellega on seotud ka konkreetsed äh, rahastamisvahendid äh, ning need peaksid muidugi olema suuremad. Äh, kui me räägime kolmandast sambast, innovaatikast, kindlasti tuleb sellest komisjoniga veel rääkida, siis minu jaoks isiklikult ei ole kõik üksikasjad veel päris arusaadavad. ma leian, et siin on tegemist väga oluliste tehnoloogiatega, kuid meil on vaja pisut rohkem aega, et seda teemat arutada, kuid tähtis on see, et see on meie päevakorras äh, ning äh, minu jaoks on tegemist väga olulise küsimusega võib-olla üks küsimus siiski veel, äh, siis saame pärast kiiremini hakkama, kolleeg Sorino. Sorino küsis et hommikul me rääkisime siin energeetikast eh, ning eh, kuidas on see seotud teadusuuringutega. Eh, energia on üks kolmanda klastri kolmanda samba üks olulisemaid küsimusi, viisteist miljardit nähakse ette energeetikauuringuteks ning me võime eeldada, et liikmesriigid, liikmesriikide teadusasutused äh, liiguvad samas suunas ning see viisteist miljardit äh, sellest saab kiiresti äh, hoopis suurem summa, äh, kui liikmesriigid sellesse samuti panustavad, et ülikooli saaksid nende küsimustega tegeleda. panen punkti, aitäh! suur-suur tänu Ma...! <clears throat> aitäh teile mõlemile härra minister, proua minister, see oli meie jaoks suurepärane võimalus teid kuulata, neid teemasid arutada, need on väga tähtsad teemad, me soovime teile igati edu, sellepärast et teie eesistumise ajal on nii palju kaalul. aitäh teile kõige eest, suur tänu! Madame. gentlemen, some questions. nii, daamid ja härrad, mõned küsimused energia vallas on juba kõlanud, aga nüüd, nüüd minister Heinz Fassmann veel kord saab sõna ja minister Fassmann asendab Elisabeth Köstingeri kes on Austria kesk, säästliku valdkonna ja turismi föderaalminister, kes vastutab ka energiateemade eest. mõningatele küsimustele juba vastati, seega ei ole vaja neid uuesti esitada, mul endal on ka energia kohta üks küsimus. aga enne ma seda ei esitanud, mina ei küsitanud, küsinud, küsin seda nüüd. aga lugupeetud minister me paluksime, et te alustuseks tutvustaksite eesistumise kava, ma saan aru, et teie vastutusala ja ka kolleeg Köstingeri teemadeks on puhta energiapakett, energia osa Euroopa ühestamise rahastust ning invest-, investeerimisprojektid, mis puudutavad energiataristut. väga olulised teemad meie komisjoni jaoks, sest meie täiel määral vastutame energiavaldkonna eest. ma paluksin, et läheksite kohe oma ettekande juurde, palun. lugupeetud esimees, daamid ja härrad, tahaksin tänada selle kutse eest tööstus, teadusuuringute ja energeetika komisjoni. ma esindan Elizabeth Köstingeri, kes pühapäevast saadik on Lawrence Johannese emaks saanud. aga sellele vaatamata saadab ta teile oma kõige soojemad soovid tahaksin tänada äh, Bulgaaria ministrit Petkovat ja Eesti ministrit Simsonit äh, ja samuti Bulgaaria ja Eesti kolleege, äh, kes eesistuja kolmiku nimel siis olulist tööd on teinud. ma arvan, et me oleme viimastel kuudel teinud suuri edusamme ja nüüd on siis Austria äh, ülesanne äh, neid edusamme jätkata. Äh, proua Köstinger on energeetikaminister ja siis, kui ta jälle tööl tagasi on, oleme meie siis need liikuma panevad jõud Euroopa Liidu energeetika tegevuskava taha. me Äh, soovime käituda nii, nagu nõukogu eesistuja olema peab, me tahame olla aus vahendaja ja äh, üritama siis huvide vahel tasakaalu leida energialiidu edasiarendamine on väga oluline, me soovime, meil oleks selline energialiit, mis äh, on konkurentsivõimeline, jätkusuutlik ja me soovime ka taastuvaid energiaallikaid äh, selle, äh, sellesse strateegiasse või süsteemi paremini integreerida. me oleme kindlad, et konstruktiivne koostöö kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega institutsioonidega, ka iseäranis Euroopa Parlamendiga, äh, äh, võimaldab meil astuda olulisi samme sellel teel. me arvame ka, et äh, selline põhimõtteline lähenemine, mis praegu siin on olnud, selline terviklik lähenemine energia ja kliimapoliitikale on oluline. oma eesistumise ajal keskendume kolmele asjale, kõigepealt äh, puhta energia pakett, me üritame äh, lahe, lõpetada kõik veel äh, lõpetamata jäänud õigusloomealased ettepanekud, mis sellesse energeet-, puhta energia paketti kuuluvad ja ka teiste teemadega soovime edasi töötada. hiljuti to-, jõudsid lõpule siis äh, kolme, äh, kolme õigusloome ettepaneku üle peetavad triloogid ja need kindlasti mängivad olulist rolli ka Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamisel. Need puudutavad siis juhtimise määrust, energiatõhususe direktiivi ja taastuvenergia direktiivi ja sellega seoses ähm, tahaksin tänada tööd, mida on teinud raportöörid ja tahaksime neid tänada enda panuse eest, tahaksime tänada siis Claude Turmesi, Miloslav Pohet ja Jose Blanco Lopesit. Nad on väga sihikindlalt töötanud ning ühiselt Bulgaaria eesistumise äh, all siis edusamme saavutanud, samuti tahaksin tänada ITRE komisjoni liikmeid selle pühendumuse ja panuse eest ja samuti nende kompromissivalmiduse eest. selle õigusloomealase ettepanekuga lõpule jõudmine võimaldab meil saavutada Euroopa me-, enam äh, lisaväärtust ja saavutada neid kliimaeesmärke, mis me oleme seadnud aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me leiame, et Euroopa äh, Katowices toimuvaks kliimakonverentsiks on praegu hästi valmis veel lõpetamata teemad, iseäranis elektri siseturu kujundamine, reguleerimine ja varustuskindlus on need, millega tulevad, tuleb tegeleda ja oluliseks on siin loomulikult Pariisi kliimakokkulepe, millega peame arvestama väga oluliseks prioriteediks on ka elektri siseturu äh, ümberkujundamine. Äh, äh, see puhas energia kõikidele eurooplastele paketi raames tahame luua just nimelt siis elektri sise, energia siseturu ja tahaksimegi siis niimoodi välja arendada seda tulevast turustruktuuri. mis puudutab ähm, elektri siseturu määrust, äh, siis äh, üritame saavutada sellist tulemust, mis teenib Euroopa kodanike hüve. me tahame meie võime, võimekust äh, tugevdada, tahame leida praktilisi lahendusi. jah, on ka vastuolulisi teemasid ma vaatan siin praegu äh, paremale seda teatud põhjustel, äh, need äh, võimsusmehhanismi küsimused, see on jah, vastuoluline teema. meil on vaja leida asjakohased reeglid, mis on seotud ka meie kliimavaldkonnas võetud eesmärkidega kooskõlas Äh, järkjärguline taastuvenergiaallikate turule integreerimine äh, on äh, samuti midagi sellist, mida selle määrusega tuleb saavutada. ja samuti tugevdatakse siis tarbijate õigusi selle siseturu direktiiv, energia siseturu direktiiviga Eh, ning eh, sobitame siis neid reegleid paremini tarbijatele ja ka ettevõtetele, selleks et tarbijad saaksid eh, energiaturul aktiivsemalt osaleda. see on meie jaoks äärmiselt oluline eesmärk ja uute energiaallikate kasutusele võtmise jaoks oluline nurgakivi samuti eh, tuleb eh, arvestada eh, riskide ennetamisega elektrisektoris, see on väga oluliseks komprom-, komponendiks elektri siseturu määruses ja ka direktiivis, sest et isegi hästi toimivatel turgudel võib ette tulla olukordi, kus tekivad energiavarustuskriisid, neist me ei saa välistada ja neid peame üritama ennetada ja just seetõttu äh, see on eriti oluline, sellepärast et tänane energiaturg on väga tihedalt seotud ja on piiriülese iseloomuga. Äh, energiavarustuskriis ühes liig-, riigis võib mõjutada ka teisi liikmesriike ja seetõttu on minu arvates oluline äh, luua üle-euroopaline luua üle-euroopalised vahendid selleks, et selliseid kriise ennetada ja vältida ja nendega toime tulla ja meie üritame pidada läbirääkimid siis selles vallas Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi, et saavutada arukas ja energiavarustuskindlust edendav tulemus. veel üks teema puudutab ähm, elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühma määrust. tegemist on siis energia vallas tegutsevate reguleerivate asutustega Eh, mis mängivad väga olulist rolli just nimelt selle puhta energia paketis. Mm, selle ameti eh, töö tuleb kohandada energiaturu tänasele päevale. Eh, see puudutab ka ameti pädevusi ja protsesse. meie ambitsiooniks, meie eesistumise ambitsiooniks on leida tasakaalustatud lahendus Ehm, mis võimaldab äh, liikmesriikidel äh, kaasa rääkida ja tagab äh, tõhususe, hoolika ressursside kasutamise ning arvestab ka lähimuspõhimõttega. meie programm on, on väga ambitsioonikas ja ka väga tihe seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal septembril toimub Äh, Linsis energeetikaministrite mitteametlik kohtumine ja äh, seal on meil tõesti vaja väga palju ära teha selleks, et saavutada üksmeel nõukogus äh, nendes õigusloome ettepanekutes, mida ma mainisin ja kus kokkulepet pole veel saavutatud. veel üheks teemaks, millega oma eesistumise ajal tegutseme, on gaasisiseturu direktiiv Äh, Bulgaaria eesistumise ajal äh, toimusid juba mõningad arutelud äh, nõukogu töörühmade tasandil. selles valdkonnas on seisukohad erinevad ning terve rida juriidilisi ja tehnilisi küsimusi. me teame, et see teema on kõikide liikmesriikide jaoks seotud ka oluliste poliitiliste komponentidega. praegu Äh, on see äh, protsess aeglustunud, Koreper on äh, selle teema lahendamata küsimuste tõttu tehnilisele tasandile tagasi saanud, saatnud, me peame selle teemaga edasi tegelema. me teame, et parlament on valmis alustama institutsionaal-, institutsioonide vahelisi kõnelusi. teiseks prioriteediks on innovatiivsed energiatehnoloogiad innovatsioon on kindlasti äh, Energialiidu loomiseks üks oluline tegur ja äh, see mainitud äh, energeetikaministrite mitteametlik kohtumine, mis toimub seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal septembril, on ka koht, kus me kõneleme nendest innovatiivsetest energeetikatehnoloogiatest, see moto on siis äh, laeng muutusteks, charge for change inglise keeles siis täitsa huvitav sõnamäng, keskendume seal taastuvenergiaallikatele, vesinikule, uuenduslikele energiasalvestustehnoloogiatele ning energia energiamahukate tööstusharude rollile uutele energiaallikatele üleminekul. ja eh, kahekümne esimesel ja kahekümnendal novembril toimub siis energiatehnoloogia strateegilise kava konverents Viinis. ja meie prioriteediks on intelligentsed ja vastupidavad linnad ja hooned kahtlemata on tegemist väga olulise teemaga. energiat eh, on eh, võimalik kokku hoida, kui eh, luuakse selliseid linnu ja hooneid, mis energiat vähem kasutavad ja meie kesk, tähelepanu keskmes on jätkusuutlikud energiasüsteemid, energiatõhusus tööstuses, samuti eh, ühised projektid, mis võimaldavad saavutada Euroopa lisandväärtust ja Euroopa kaks tuhat kolmkümmend strateegia eesmärke ja samuti eh, võimalus ära kasutada siis taastuvenergia jaoks ette nähtud uus Euroopa rahastamisplatvorm. kahekümne seitsmendal aprillil eh, toimus juba Äh, kõrgetasemeline töörühm äh, Viinis, äh, kus komisjon kui ka parlament, keda esindas Claude Turmes, Äh, samuti oli kohal siis Euroopa Komisjon ja strateegiliste investeeringute direktorat, peadirektor Wilhelm Molterer ja me tahame selle ürituse hoogu ära kasutada. Äh, meie lähenemine on ja meie soov on, et me äh, ühtsete rahastamisvahendite abil suurendada taastuvenergiaallika projektide tõhusust ja atraktiivsust ja mainiksin veel kolmandat punkti, eh, rahvusvaheline energiasõlm Austria, see on meie jaoks samuti prioriteet. Eh, tahaksime edendada dialoogi üle riigipiiride ja institutsioonide piiride ja me arvame, et Austria on äh, väga heas positsioonis, et seda teha. Viinis asuvad paljude oluliste rahvusvaheliste energeetikaga tegelevate organisatsioonide peakorterid näiteks äh, Sustainable Energy Wall, energiaühendus ja äh, see on meie arvates üks trump Äh, ja peadirektorid kohtuvad siis viieteistkümnendal äh, novembril äh, Viinis. kohal on siis ka Euroopa ministeeriumite esindajad ja meil toimub mõttevahetus, mis puudutab energiavarustuskindlust süsinikuheitmete vähendamise ajastul ja samuti arutame, kuidas edendada innovatiivseid energiatehnoloogiaid Eh, Austria eesistuja on huvitatud ka koostööst eh, Lääne-Balkani riikidega. me seisame suurte väljakutsete eest, eh, mida me tahaksime ühiselt lahendada. meie jaoks ei ole see ainult, ei ole need ainult sõnad, me loodame, et järgmise poole aasta jooksul saame tegevust selles vanas ühiselt kujundada me soovime, et meil oleks kindlam, konkurentsivõimelisem ja jätkusuutlikum energiatulevik, mis rajaneb ka taastuvenergiaallikatel ja me tahame paika panna vajalikud raamtingimused selleks. suur aitäh selle kutse eest ja võimaluse eest tutvustada Austria prioriteete ja mul on väga hea meel vastata teie küsimustele ja ma pean ütlema, et äh, ma ei suuda nendele küsimustele ilmselt sama täpselt ja kompetentselt ja ilusasti vastata, kui proua Köstinger seda teeks. aitäh uh,. uh suur tänu, härra minister. ütlen avat-, ausalt, sest me parlamendis oleme kõik, äh, räägime avatud kaartidega. Teie kõne oli kaks korda nii pikk, kui me eeldasime, aga pole viga, sest see oli kolleeg Köstingeri ettekanne. teda siin ei ole. Te esindasite seda, seega ma eeldan, et teie vastused on väga lühikesed, kõige olulisem on, et me saaksime oma kahtlused ja küsimused edastada teie kolleegile Austria valitsuses. seega ma saan aru, nagu te ka ütlesite, et teie vastused ei saa olla igati meie ootustele vastavad, sest see ei ole teie teema. aga sellest me saan aru, ettekanne oli pikk ja põhjalik ja nüüd lähme küsimuste juurde ja paluksin, et kolleegid teeksid ka nii kiiresti kui võimalik, sest tõesti kell on juba väga palju ja täpselt kuus kolmkümmend tahaksime lõpetada ja meil on veel viis teemat, mida me peaksime käsitlema. üks nendest puudutab raamprogrammi, kaks osa raamprogrammist, seega see on väga tähtis, seega sellega on seotud väga palju teemasid ja isegi ühte minutit üle aja me minna ei saa, sellepärast et pärast poolt seitset ei ole enam tõlge tagatud. seega esitage oma küsimused nii kokkuvõtlikult kui võimalik. Kristjan Škarins, Rahvapartei, palun. suur tänu, juhataja. ma ei teagi, mul on pigem märkus tegelikult. mina olen ka elektrituru ülesehituse määruse direktiivi raportöör ning ma tõesti loodan, et teie eesistumise ajal jõuame ühise seisukohani, et parlamendiga kompromissile jõuda. Te mainisite siin vastuolulisi teemasid juba. määrus ja direktiiv räägivad ka energiavaesust ja siin lähevad nõukogu ja parlamendi lähenemised lahku parlamendi poolt oleme igati valmis ühisele seisukohale jõudma, kui parlamendil on selline, ütleme, pigem ühtne seisukoht, kuidas äh, see tekst peaks äh, välja nägema, siis tundub, et nõukogu on natukene lahknevamal seisukohal. Te mainisite ka olulisi teemasid äh, gaasidirektiiv, kas te näete võimalusi, kuidas sellest tupikust välja jõuda, mis on nõukogus praegu? sest meie omalt poolt töötasime kõvasti, raportöör istub teie kõrval, see on meie juhataja, härra Puusek, parlamendi poole pealt on oluline, et see edasi liiguks. meil on Euroopa õigus, mis hõlmab Euroopa taristut, tundub loogiline, et see peaks kohalduma kogu taristule, kuidas sellest tupikust nüüd edasi jõuda, kas te näete mingeid võimalusi? aitäh. sotsiaaldemokraadid, härra Blanco Lopez, palun. suur tänu, esimees Euroopa Parlamendis oleme me eh, juba pikka aega tegelenud puhta energiapaketiga. kõne all on lähiaastate üleminek taastuvenergiale. Eh, Bulgaaria eesistumise ajal me rääkisime energiatõhususest, taastuvenergiatest ja eh, juhtimise parandamisest. Need on väga keerulised õigusaktid, mis me vastu võtsime, mis kujundavad ühtset turgu meil on vaja instrumente, meil on vaja õiguslikku raamistikku, mida on ka võimalik tegelikus elus rakendada. küsimus on keskkonda saastavate energiate asendamisest säästlike energiakandjatega, kuid me ei saa jätta jätta omapäi ja hüljata neid piirkondi, mis sõltuvad saastavate energiate kasutamisest. otse vastupidi, me peame looma neile loodusrikka tuleviku. seetõttu sooviksin teada, millised on teie prioriteedid seoses energiatulu kujundamisega selles valdkonnas ning kui me räägime süsinikuvaesest majand-, toetusest, eh, siis just nendes piirkondades, eh, mis on söetootmisest eh, täielikus sõltuvuses, kuidas leida seal lahendused? me esitame ettepanekute osas omad muudatusettepanekud, mulle tundub, et lahendused ei ole väga head praegu. Ed Seeri nimel, palun. ja, może jeżeli pan minister pozwoli, to aitäh, härra minister, ma sooviksin tulla tagasi oma küsimuse juurde, mille ma juba eelnevalt esitasin. kordan oma küsimust. ma tahaksin teada, kas Austria eesistujana kavatseb käsitleda gaasituru direktiivi Koreperis ma loodan, et Austria ettevõtete pühendumus sellele projektile ei ole äh, takistuseks on äh, seotud terve rida pro-, sellega on seotud terve rida probleeme, mis on jäänud venima, mida ei ole lahendatud. Äh, need on äh, seotud ka turumehhanismide ja strateegiliste reservidega. ja veel üks küsimus, mis peaks huvitama ka teie riiki, nimelt tarifitseerimistsoonid ja Euroopa Komisjoni pädevus Äh, nende tarifitseerimistsoonide kehtestamisel. kolleeg Van Peterson, aitäh. aitäh, minister, teie sõnavõtu eest. meil kõigil on palju tööd teie eesistumise ajal kõikide nende teemadega, mida kolleegid juba välja tõid, elektri ja gaasi teemadega seotud teemad. kui ma nüüd teie sissejuhatusest õigesti aru sain, siis te ütlesite, et tänane energiaturg on iseloomult piirideülene. mina vaidleksin sellele natukene vastu, sellepärast et probleem on selles, et ainult pool piiriülesest võimekusest oli eelmisel aastal kasutusel, seega probleem ei ole selles, et ta ei oleks piiriülene oma iseloomult, vaid et meil ei ole piiravalt piiriülest suhtlust energia vallas. seega väga oluline on, et Austria eesistuja võtaks turupõhise lähenemise, kus te rõhutate, kui oluline on piiriüleste energiavoogude tagamine, sest praegusel hetkel see tagatud ei ole loomulikult see avaldab märkimisväärset mõju, hinnad on kõrgemad, kui nad peaksid, me ei saavuta oma eesmärke kliimamuutuste vastases võitluses, Pariisi kokkuleppe osas meil võiks olla palju rohkem taastuvat energiat võrkudes, kui meil oleks piiriülesed energiavood, seega meie ees seisavad suured probleemid ja läbirääkimised nõukoguga just nendel teemadel seega minu küsimus lihtsustatult oleks, kas teil on turupõhine lähenemine sellele küsimusele, kas te rõhutaksite jõulisemalt, kui oluline on see piiriülene mõõde energiavoogude puhul, sest see tõesti tooks kaasa muudatusi kõigile. aitäh, rohelised, härra Jaabor, palun. suur tänu, ma nõustun ka kolleegidega, kes mainisid energiaturu ülesehitust ja võimekust. see on ilmselt üks olulisemaid teemasid. minule pakub eriti huvi Austria seisukoht selles küsimuses, sest äh, nii nagu komisjon on valmis kohaldama pädevuse meedet viimase võimalusena, tegevus on piiratud äh, ja see piiriülene mõõde selle puhul äh, ka CO kahe heitmete piirmäärad. Neid kõiki arutatakse, mõned liikmesriigid ei ole sellega nõus, seega väga keeruliseks kujuneb konsensuse leidmine parlamendi ja nõukogu vahel ja seetõttu minule pakub väga huvi Austria seisukoht nendes küsimustes ja just see piiriülene mõõde ning teine teema, gaasidirektiiv. küsimus on ka Nord Stream kahe torujuhtmes, millega kindlasti kaasneb lähikuudel suur arutelu. aitäh, kuue härra Giotis, palun. suur tänu, esimees soovin tänada ka härra ministrit ning tervitada meie komisjonis. meie jaoks oluline küsimus on see, et energia peaks olema kõikidele kättesaadav vara. inimesed peaksid saama kasutada taskukohast energiat. mida kavatseb, kavandab Austria eesistujana selleks, et toetada meie taotlusi äh, selles suunas, et energia jaotuks õiglaselt, et inimestel oleks juurdepääs taskukohasele energiale, et oleksid kaitstud tarbijate õigused. me peame silmas kõige haavatavamaid rahvastikurühmi. minu teine küsimus puudutab konkurentsivõime tugevdamist tööstussektoris. me oleme sageli seda oma komisjonis ka arutanud, siin on väga palju probleeme, mis on seotud kütteostuvõimetusega. väga palju on inimesi, kes selle käes kannatavad ning seetõttu ma soovin teada, kuidas teie kui eesistuja näete seda probleemi, kuidas sellega tuleks tegeleda, kuidas saaks kaitsta kõige haavatavamaid elanike rühmi ning mida saaks Austria eesistujana teha selleks, et energia, et kütteostuvõimetusele lähenetakse Euroopas ühtselt see on teema, millega ei ole nõukogus ega komisjonis tõsiselt tegeletud, siin ei ole mingeid konkreetseid ettepanekuid esitatud kütteostuvõimetuse vähendamiseks. sooviksin teada, milline on Austria positsioon. kas me pea- ning ma sooviksin teada, ka, milline on teie suhtumine energiajulgeolekusse, kas see on liikmesriikide küsimus või tuleks sellega tegeleda Euroopa Liidu tasandil? see on seotud ka näiteks konkreetselt Küprose küsimustega, majandustsoonide küsimustega. millised on siin võimalused, millised on siin ohud? madam Barbara Kappel. proua Barbara Kappel, nagu ikka, palun. Äh, aitäh, esimees. kolm olulist punkti, mis energia valdkonnas meid praegu huvitavad ning millele ka on viidatud, see on energeetikapakett, te rääkisite sellest juba Euroopa ühendamise rahastu, mida tuleb järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames suurendada ning taastuvenergiat. me oleme kolme teemat juba ka käs-, käsitlenud puhta energia paketi raamistikus, see puudutab juhtimist, energiatõhusust ning taastuvenergiat. nüüd te kinnitasite ka, et kolme triloogi raames on teie jaoks oluline eh, elektri siseturu direktiivi arendamine eh, ning eh, elek-, elektrienergia valdkonnas ka julgeoleku tagamine. Need on olulised äh, teemad, mis on vajalikud äh, energia ühtse turu väljaarendamisel äh, ning samuti ka gaasi ühtse turu kujundamine on oluline küsimus, millele tuleb tähelepanu pöörata. Euroopa ühendamise rahastu ning mitmeaastane finantsraamistik näevad ette neljakümne seitsme protsendi pühendamist energiaturu arendamisele, Energialiidu lõpuleviimisele eh, ning eh, ka energiavõrkude omavaheline ühendamine on oluline temaatika. minu jaoks eh, tekib siit küsimus, et lähiaastatel äh, pööratakse äh, tähelepanu ka äh, ühenduvuse küsimustele, siin on konkreetsed eesmärgid püstitatud. tahaksin teada, mida teeb Austria uute projektide edendamiseks, kas teil on uusi projekte, mida sooviksite tutvustada? suur tänu härra Rüübih, palun, järgmine kõneleja. jah, jah, suur tänu. mul on pigem palve, kui et küsimus. nimelt Euroopa Parlamendis on meil STOA protsess ning me oleme välja töötanud uue strateegia, Silent Pipe Strategy Euroopas on mitmeid ameteid ja institutsioone, kuhu on kogunenud väga palju teadmisi, kuid meil ei ole niisugust kommunikatsioonistrateegiat, mis võimaldaks üksteiselt õppida, eriti mis puudutab tehisintellekti, mastaabisäästu. siin on niisuguseid alasid, kus oleks tungivalt vaja kommunikatsioon tagada, see üldse luua ning Veerek äh, äh, ka näiteks, mis tegeleb digitaalse ühtse turuga, äh, see võiks olla äkki niisugune platvorm või siis näiteks ka Atser, seda võiks samuti kasutada selles või siis ENISA-t, et tagada nende andmete turvalisus. kas nemad võiksid teha koostööd selleks? praegu ei ole niisugust koostööplatvormi olemas, kaasatud ei ole ka mingeid muid institutsioone ega ameteid ning Austria eesistumise perioodil võiks ju mõelda selle üle, kas siin ei võiks esitada vastavaid algatusi, aitäh! aitäh, kolleegid, teie oluliste küsimuste eest. ja üks küsimus veel ma vabandan, ma tõstsin kohe alguses käe, aga võib-olla mu käsi on lihtsalt liiga lühike uh.... jah, suur tänu. professor Fassmann ma ei tahaks teid selles süüdistada, kuid olukord on selline, et Austrias on meil teatud probleeme usutavusega, mis puudutab kliimaalaste eesmärkide saavutamist eh, ning taastuvenergia on siin samuti väga oluline, kas me tegelikult ka oma süsinikdioksiidi heidet vähendame. kas meil on võimalik seda vähendada? Need eesmärgid mida me oleme seadnud, neid me paraku ei ole saavutanud olukord on keeruline ning kui me nüüd ütleme, et me tahame seda ja seda saavutada, siis tegelikult sellega, mida me tegelikkuses teeme, ei hakka see kokku. üks oluline teema teie kui teadlase jaoks ja energiaeksperdi jaoks on seotud ka eh, eh, tuumafusioonireaktorid, mis asub Frankfurdis mida äh, teie või me, tähendab, kuidas suhtute teie isiklikult sellesse, kuidas suhtub sellesse Austria? suur tänu, aitäh küsimuste eest. lisaksin arutelu lõpuks veel ühe, mis on omamoodi seotud eelnevate küsimustega. ütlesite, et Energialiit, ma saan aru, et äh, teie kolleegi Köstingeri nimel, et Energialiit on määrava tähtsusega meie energiaga tagatuse ja energiaturu mõttes. seega peaksime nii kiiresti kui võimalik selle teemaga ühele poole minema, see puudutab nii määrust kui direktiivi. aga väga oluline on see ühendajate mõiste, interconnector. me peaksime selle teemaga ühele poole jõudma nii kiiresti kui võimalik. gaasidirektiivi läbivaatamises on meil väga sarnane mõiste ja sellega seoses on väga palju kahtlusi nõukogus just selle mõiste osas. vaadates paralleelselt ka energiaturu direktiivi, seega kuidas te plaanite mõlema teemaga edasi liikuda, energiaturu ja gaasi direktiivid, sest kui te ei ole selle mõistega üksmeelel ja neid kahtlusi on nii palju nõukogus, siis on ju võimatu läbirääkimistega edasi minna ka energiaturu, energiaturu ülesehituse osas Austria eesistumise ajal sellepärast et me tõesti tahaksime teid julgustada, et need arutelud võiksid alata, nagu kolleegid ka juba eelnevalt välja tõid. härra minister, suur tänu, et täna siia tulite. kuulaksime võib-olla lühidalt teie vastuseid, aga kõige olulisem on, et kõik need küsimused jõuaksid proua Elizabeth Köstingerini, kes on Austria säästliku arengu ja turismi minister, tema vastutab ka energiaturu eest, sellepärast et järgmised kuus kuud me teeme proua ministriga koostööd nii oluliste teemade puhul nagu energiaturg elektriturg, gaasiturg, aga palun, härra minister, teil on nüüd sõna. jah, suur tänu. Need küsimused äh, ma tõepoolest edastan ning äh, ma edastan kolleeg Köstingerile ka selle mulje, mis mulle jäi, mis on olulised teemad teie jaoks härra Krasnodebski, kas ma tohiksin vastata teie küsimusele, mis puudutab gaasi siseturu direktiivi? Koreperi arutelu näitas, et siin ei ole liikmesriigid üksmeelele jõudnud. minu vastus on seetõttu, meil on vaja läbirääkimisi jätkata, meil on vaja nõukogu töörühmades sellega tegeleda ning ähm, me peame püüdma saavutada üksmeele äh, ning austerlaste osavus läbirääkimiste kujundamisel äh, kindlasti aitab sellele kaasa. põhimõtteliselt äh, me näeme, et gaasitransport, mis gaas, mis tuleb erinevatest riikidest, Eh, on oluline ja siin on oluline tagada mitmekesisus, et tagada varustuskindlus, kuid kõik need infrastruktuuri eh, projektid peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu õigustega, õigusega. Eh, kolleeg härra Peterson, teie küsisite piiriülese elektrituru kohta, siin ei ole kindlasti võimalused ammendatud ning äh, tegemist on äh, elektri siseturu määruses äh, fikseeritud olulise eesmärgiga. siin on kindlasti vaja ambitsioonikaid lahendusi. me soovime turgu edasi arendada me ütleme aga ka samal ajal, et me peame silmas pidama varustuskindlust, äh, tootjate rolli seejuures ning turgu on vaja siiski mingil määral reguleerida äh, äh, härra Kaarins ja härra Javal viitasid võimsusmehhanismidele siin on küsimus ka rahastamises. taaskord on siin oluline tasakaalu leidmine keskkonnaaspektide ja varustuskindluse vahel. see on keskse tähtsusega küsimus ning kahtlemata on oluline ka pidada silmas piirväärtusi, kui palju me lubame CO2 heidet teatud energiaühiku tootmiseks. kindlasti on tegemist olulise arutelu teemaga, sest lahkarvamused tekivad just nimelt keerulistes küsimustes. ning kolleeg Georgis, te rääkisite energia kütteostuvõimetusest, tegemist on äh, väga keerulise ühiskonna jaoks olulise teemaga. liikmesriikide toetuste skeemid on siinkohal väga suure tähtsusega ning olenevalt nende korraldusest liikmesriigi omavalitsuse tasandil on siin vaja pakkuda inimestele toetust. taastuvenergia tootmise tugevdamine, see on kindlasti väga oluline, oma tootmise suurendamine on kahtlemata tähtis ning Euroopa ühendamise rahastu see on kahtlemata väga tähtis teema, meil on vaja tugevat taristut selleks, et taastuvenergia võimalusi kasutada. ning sageli tuuakse näide tuuleenergia kohta, mida Põhja-Saksamaal on külluslikult, seda jääb üle ja küsimus on selles, kuidas transportida see tööstusettevõtetesse Lõuna-Saksamaal, linnadesse Lõuna-Saksamaal. siin tekib transpordi küsimus, transporditaristu küsimus ning seetõttu Euroopa ühendamise rahastu kasutamine siinkohal on väga oluline küsimus. ning äh, PCI loetelu, siin ei ole Austrial veel selget seisukohta, me soovime nõukogus toimuvaid, toimuvat arutelu kõigepealt jälgida. ning äh, oli ka küsimus ITER-i kohta, mida mina sellest arvan. jah, tuumafusioonist olen ma kuulnud füüsikaõpe, õpingute käigus ning äh, see oli hea mitmed aastakümned tagasi eh, ning mul on meeles, kuidas füüsikaõpetaja rääkis selle potentsiaalist tohutu suure vaimustusega. ma usun, et edusammud kindlasti seisavad veel ees, eh, kui neid ka tuleb oodata. Eh, ITER on alusuuringute projekt ning äh, te ütlesite ka seda, et me peame olema usutavad, mis puudutab keskkonnakaitset ning meie kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk on väga ambitsioonikas. kakskümmend viis kuni viiskümmend protsenti taastuvenergiat kogu energiamahust energiavaldkonnas me tegelikult tahaksime saavutada sajaprotsendilise taastuvenergia kasutamise. me näeme, et tehniliselt on see võimalik. ma rõhutan just nimelt, et tehniliselt no, kui CO kahe osas me soovime saavutada kolmekümne kuue protsendilist vähendamist, me soovime eh, energiatõhusust tõsta kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti. eesmärgid on tõepoolest väga ambitsioonikad ning eh, kui me mõne aasta pärast kohtume, siis me kindlasti kuuleme kriitilisi küsimusi selle kohta, mil määral me siis oleme neid tegelikult saavutanud. ning härra Puusak, te küsisite no konnektorite kohta ma olen selle küsimusega tegelenud ja ma tean nüüd, mis need on, interkonnektorid. Nende defineerimiseni me peame aga tegelikult veel jõudma. ma ei ole veendunud, kas see definitsioon peabki olema sajaprotsendiliselt ühtne, sest tegemist on elektrivõrguga, tegemist on gaasivõrgustikuga ning siin on palju ebaselgeid küsimusi. interkonnektori definitsioon tuleb aga siiski leida. ning ma usun, et ma nüüd vastasin kõigile küsimustele ning eh, proua Köstinger kindlasti saab need küsimused ka. suur tänu, aitäh selle võimaluse eest kõiki neid teemasid arutada. ootame proua Köstingeri ära, võib-olla ta tuleb siia koos beebiga, ma ei tea, sõltub temast ja suur tänu, et te külastasite Euroopa Parlamenti, aitäh veel kord Ladies and gentlemen, let us go ahead. daamid ja härrad, jätkame järgmise päevakorrapunktiga. meid külastab Norbert Hofer, kes on Austria transpordi innovatsiooni ja tehnoloogiaminister. palun, härra minister, teil on sõna võtame siis ühe päevakorrapunkti teise järel, tegemist on meie jaoks jällegi väga oluliste teemadega, Euroopa ühendamise rahastu ja kosmoseprogramm. tõenäoliselt äh, ei ole meil varem olnud äh, kunagi nii suurt kosmoseprogrammi nagu praegu, nii et, et see teema on väga huvitav ja samuti Euroopa ühendamise rahastuga seonduv me sooviksime, et palju rohkem vahendeid läheks elektrile kui gaasile ja meil on samuti eh, siin Euroopa Parlamendis mõningaid ettepanekuid ma paluksin, härra minister, et te alustaksite meie arutelu oma sissejuhatusega, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad me räägime energiavarustuskindlustuskindlust, mis on väga huvitav teema ja see näitab, kui oluline on see, et Euroopa Liit äh, olulistes äh, valdkondades koostööd teeme. me seisame suurte väljakutsete ees, millega me peame toime tulema ja nendega saame toime tulla ainult ühiselt praegu on aeg, kus me seisame suurte eh, väljakutsete ees, suurte läbimurrete eest, ajad muutuvad, me oleme just sellisel ajahetkel saanud nõukogu eesistujaks ja vastutustundliku eesistuja ülesanne on, on anda oma panus Euroopa Liidus ja ja selle tuleviku ja väga oluline pea, on olla ka ettevaatlik, et see, mida me siiani ühiselt oleme saavutanud, ka säiliks meie jaoks on äärmiselt oluline vabadus ja sellega seotud heaolu Euroopa Liidu liikmesriikides see oli Euroopa Liidu rajajate ideeks, nende idee oli läbi hea majandusliku koostöö läbi hoolitseda selle eest, et Äh, äh, heaolu sünniks, äh, see idee sündis pärast teist maailmasõda ja loodi, et see, loodeti, et sellised asjad nagu sõda enam ei kordu, nii et, et rahu ja vabadus Euroopas, nende kindlustamine oli meie eesmärk. täna on meil uued väljakutsed ka energia vallas, peame sellega tegelema. rahvusvaheline konkurents on intensiivistunud, me peame Euroopa konkurentsipositsiooni tugevdama arengud maailmas äh, näitavad, et äh, aetakse protektsionistlikku poliitikat. me ei tea, kui äh, tugev selle mõju on, me ei tea, kuidas see Euroopa Liitu mõjutab, aga kindlasti see mõjutab Euroopa Liitu. teiselt poolt muutub Venemaa tugevamaks, Hiina samuti. me peame Äh, äh, oma infrastruktuuri arendama keskkonnasõbralikku tehnoloogiat me teame, mis toimub Indias, me teame, meil siis on veel Euroopa Liit äh, ja äh, selle kõige taustal peame me tunnistama, et liikmesriigid üksinda ei äh, sun-, ei suuda selle konkurentsiga toime tulla ja seetõttu on meil vaja ühiselt tegutseda, meil on vaja ühiselt selle konkurentsiga toime tulla Äh, siis veel kliimakaitsega, selles valdkonnas oleme me juba väga palju saanud, meil on olemas äh, Copernicus, meil on olemas tõhusad äh, meetmed jätkusuutlikuks arenguks ning meid ähvardavad mitme radikaal, radikaliseerumine ja terrorism. ka nendega peame selles valdkonnas kokku puutuma ja kui me nende väljakutsetega toime tuleme, siis see, me näeme, kui oluline on, et toimuks koostöö kõikides institutsioonides Euroopa tasandil. me peame leidma ühiseid lahendusi, et leida vastuseid äh, see, sellele, mida kodanikud meilt ootavad me, äh, meie moto on Euroopa, mis kaitseb, aga ma tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole Euroopaga, mis ennast teistele suleb. ja kui me räägime kosmosest, siis me näeme, et me saame ainult ühiselt neid suuri ülesandeid täita. tegemist on Euroopa Liidu äh, tugevdamisega, Euroopa Liidu kodanikele lähendamisega, kodanike usalduse suurendamisega Euroopa Liidu tegutsemisvõime vastu ja samuti on oluline liikmesriikide vahelist usaldust suurendada, sest üsna äh, tihti äh, me küsitluste käigus, kui me küsime, kui suur on usaldus Euroopa Liidu vastu ja kui me meediaga seda teemat arutame, siis peame meie poliitikutena kindlasti selgeks tegema seda, et Euroopa Liit ei ole ju mitte midagi muud kui liikmesriigid ise ning me peame tihti teeme selle vea, et äh, kui meil on äh, mingeid äh, nõr-, probleeme poliitikas, siis üritame süü kuskile teisele tasandile lükata, näiteks Euroopa Liidule. ja kui midagi Euroopa tasandil viltu läheb, siis ei ole need mitte eurooplased, kes midagi valesti teevad, vaid valesti teeme midagi meie, meie liikmesriikide poliitikud ja seetõttu kanname ka meie vastutust selle eest, mis valesti läheb ma loodame, et me järgmise kuue kuu jooksul koos kolleegidega seda suudame ka rõhutada me tahame äh, anda võimalikult suure ja märgatava panuse. Äh, me tahaksime kõige paremal viisil leida vastuseid nendele probleemidele, mis kodanikel on. Euroopa Parlament on äh, eriti äh, lähedane meie äh, liikmesriikide kodanikele, sest tegemist on institutsiooniga, mis on vahetult kodanike poolt valitud ja seetõttu on ta, olete teie need, kes vastutate oma valijate eest kui äh, valimised jällegi tulevad. Euroopa Parlament on meie jaoks tugev partner äh, ja hädavajalik selleks, et äh, ühiseid eesmärke saavutada, mis ja meie oma eesistumise ajal tahame just Äh, Euroopa Parlamendiga väga tihedaid kontakte arendada, see on meie jaoks oluline. daamid ja härrad, äh, nende äh, eesmärkide taustal keskenduksin nüüd ka prioriteetidele kosmose vallas ja tahaksin äh, rääkida sellest, äh, kui oluline see äh, suur sisuline valdkond on, see on tehniline ja poliitiline valdkond, aga see on väga oluline ka Euroopa edasise rolli tugevdamiseks, mitte ainult kosmose valdkonnas. tegemist on sektoriga, mis on väga olulise strateegilise tähendusega Kopernikuse, Galileo ja EGNOS programmidega oleme me juba väga palju saavutanud, aga eh, me ei tohi ennast võrrelda nende riikidega, kus kosmosega juba pikka aega on teinud, me oleme väga palju saavutanud, me oleme teinud, langetanud tarku poliitilisi otsuseid. Eh, me oleme eh, palju eesmärke saavutanud, meil on orbiidil kakskümmend kaks Galileo satelliiti. me vajame kindlasti seda oma süsteemi, satelliitnavigatsioon äh, on meile iga päev äh, vajalik, GPS-id on kõigile tuntud, aga äh, ja meil on näiteks ameeriklastega väga head suhted, aga kui meil seda enam ei ole, nagu te teate, GPS-iga võib asi iga päev lõpele sulle Äh, ameeriklased võivad süsteemi iga hetk väl-, välja lülitada ja see on väga ebamugav autojuhile, kes üritab näiteks GPS-i ase-, abil teed leida. Äh, jah, me liigume GPS-süsteemi abil. Äh, need asjad sõltuvad kõik sellest süsteemist ja kui siin midagi muutub, kui äh, Äh, midagi äh, uut tuleb, siis on see tõesti äh, väga tõsine probleem, mis mõjutab meie elukvaliteeti. nii et, et meil on tõesti vaja see infrastruktuur, mille me oleme loonud, kindlustada, me peame ennast tehniliselt täiustama ja Äh, juhttehnoloogia äh, teenused äh, on kasutatav ka kliimavaldkonnas, jätkusuutliku arengu vallas ja rände hullas. tõhus Äh, kosmose haldamine on väga oluline sünergia äh, teiste pro programmide ja Euroopa poliitika valdkondadega on midagi, mis on samuti meie eesistumise eesmärgiks. Euroopa peab äh, reageerima muudatustele kosmosesektoris, me peame neid ette aimama ja me peame toime tulema uute väljakutsetega nendes vallus, nagu kommertsialiseerumine. jah jah, see on kõik väga oluline täna ma üritan teha väga lühidalt. Ehm, ehm, kolmekümnendal novembril toimub meil ministrite tasemel äh, arutelu, äh, kus me räägime just tulevasest Euroopa Liidu kosmoseprogrammist. Viiendal ja kuuendal novembril toimub Krassis kosmosekonverents äh, ja ma loodan, et parlamendi raportöör härra Salini saab kõnelejana seal kohal olla ja ma loodan, et meid ootab ka tihe koostöö Euroopa Kosmoseagentuuri eesistuja Hispaaniaga. see kõik on meie jaoks väga oluline ja äh, väga lühidalt äh, tahaksin äh, rääkida domeenist OTU, see tegemist on Äh, domeeniga, mis on äh, väga meelepärane Euroopa Liidu ettevõtetele. Äh, see loob ühise identiteedi internetis ja me tahame selle domeeni haldust kaasajastada. meil on vaja muudatusi online keskkonnas, need muudatused on alalised ja me tervitame neid algatusi, mis on seotud sidusrühmade foorumite loo loomisega ja me soovime Äh, siin kiiresti edusamme saavutada, äh, et me paneksime paika üldised suunised, äh, et me oma amet, veel parlamendi ametiaja jooksul veel asjaga ühele poole saame, aitäh, aitäh, härra minister, aitäh selle sõnavõtu eest, aitäh selle ettekande eest, mis meie jaoks oli väga oluline tegemist oli kahe väga olulise teemaga, Euroopa ühendamise rahastu ja kosmoseprogramm ja Rahvapartei nimel härra Karins järgmisena. jah, kõigepealt tahaksin härra ministrit tänada, ütleb härra Rüübi ja tahaksin seda tervitada. Euroopa ühendamise rahastu on tulemise jaoks väga oluline. jah, Äh, te rääkisite lennundusest, äh, te rääkisite liik-, liiklusest, äh, Euroopa ühendamise rahustamine on inimeste heaolu seisukohalt väga oluline, samuti telekommunikatsiooni sideturu ja samuti energia siseturg, elektri siseturg on see, mida, mis meile huvi pakkunud. jah, Äh, paljudes riikides on siin äh, oligopolid ja monopolid võimu võtnud äh, ja ka sellele vaatamata on lähenemine õigustatud, sest tarbijad saavad sellest kasu ja meie tahame oma poliitikaga samuti kodanikke toetada. ja kui me siin õigesti käitume, siis tagame ka parema konkurentsi, millest äh, kasutajad kasu saavad äh, tegelikult Euroopa ühendamise rahastamine, äh, rahastus sobib kosmoseprogrammiga väga hästi kokku. meil on olemas head kommunikatsiooniprogrammid, meil on siin olemas STOA komisjon kus me oleme just keskendunud eh, just sidele erinevate institutsioonide ja ametite vahel ja mina tahaksin eh, paluda, et eh, need institutsioonid ja ametid ka ühiselt tegutseksid ja suhtelisi, me teame, et masinpõhine õppimine, tehisintelligent, intellekt on siin väga mõistlikud ja võib-olla ka Euroopa äh, tasandil peaks äh, sellega tegelema ja hoolitsema selle eest, et äh, kommunikatsiooni optimeeritakse. aitäh, aitäh, kolleeg. härra Krasnodebski järgmisena kahjuks äh, minu kolleeg Tošenovski, kes äh, selle teemaga tegeleb, äh, pidi Prahasse tagasi minema, seega teda siin ei ole ja ta palus, et ma teda asendaksin. ma alustaksin teie sõnavõtus algusega öeldus. Te rääkisite protektsionismi ohust, nagu te teate, on meil protektsionistlikke tendentse ka Euroopas sees. näiteks Kesk- ja Ida-Euroopa äh, on paljudes valdkondades endiselt eraldatud Lääne-Euroopast. ka siin parlamendis äh, räägitakse sellistest asjadest ja seetõttu minu Äh, kodupiirkonnal on suured ootused Austria eesistumise suhtes, sellepärast et me kõik mäletame äh, neid arutelusid Kesk-Euroopa teemal, mis toimusid aastatel tuhande ühe, tuhat üheksasada kaheksakümmend. Äh, ma loodan, et Austria mängib oma rolli, olles vahendajaks Euroopas. nüüd, mis puudutab kosmoseprogrammi kas te leiate, et veel enne Euroopa Parlamendi valimisi, äh, see tähendab äh, veel kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, äh, võiksid parlament ja nõukogu kokkuleppele jõuda. ma esitan selle küsimuse, sest mind huvitab see kiirus, millega Austria eesistujana kavatseb selle tege-, teemaga tegeleda ja minu teine küsimus ähm, puudutab ähm, Suurbritanniat. Ähm, Suurbritannia osaleb Galileo programmis äh, ja meie arvates oleks äh, Euroopa ja äh, Ühendkuningriigi jaoks hea, kui nad saaksid selles programmis osaleda ka edaspidi. ENF-i nimel proua Kappel aitäh, lugupeetud esimees. Äh, mul on väga hea meel, et härra Hohver äh, täna siin kohal on. Äh, tahaksin rääkida nendest tahaksin nende suurte teemade juurest, millest siin räägiti, tulla selle juurde, mis meie jaoks siin komisjonis väga oluline on, digitaliseerimine, see puudutab küll taristuministrit, aga Euroopa äh, Kontrollikoda on koostanud uurimuse, mis äh, näitab, et kiire interneti äh, kasutusele võtmine Euroopa Liidu liikmesriikides jätab, jätab paljuski soovida, eriti maapiirkondades on lairibaühenduste arendamine maha jäänud ning juurdepääs ülikiirele internetile ei ole sellel tasemel, nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ette nähtud Äh, on erinevaid ettepanekuid, mida saaks teha äh, ja liikmesriigid äh, ise peavad leidma viisi, kuidas lairibaühendusi laiendada, komisjon näeb ette uut abi selleks ja Euroopa Investeerimispanga ja EFSI kaudu on mõeldud rahastamine just väikestele projektidele Äh, ja mina tahaksin küsida, äh, kas ähm, äh, Austrial eesistujana on mingeid algatusi, et lairibaühendusi Euroopa Liidu liikmesriikides edendada ja teine teema, mida tahaksin käsitleda, on kosmos, majandus ja kosmosetööstus mitmeaastases finantsraamistikus on ette nähtud Euroopa kosmoseprogramm, millele on eraldatud kuuskümmend miljonit eurot Te rääkisite siin ka Galileost, Kopernikusest ja ja uutest julgeolekukomponentidest ja mina tahaksin küsida, kas Austria poole pealt on algatusi eh, kosmosemajandust eh, ka eh, väikeste ja keskmiste ettevõtete ja idufirmade jaoks kättesaadavaks teha. aitäh ja härra minister, palun nüüd vastake ja võtke meie arutelu kokku, palun, teil on sõna. Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees äh, härra Rüübich, me oleme juba varem tegelenud sellega, et äh, meil on siin olnud väga hea lähenemine ma olin kunagi natukene skeptiline selle kohta, mis puudutab telekommunikatsiooni valdust, kas 5G äh, kasutusele võtmine võimalik, aga ma leian, et see kompromiss, mis praegu on saavutatud, on väga hea ja see on meile vastuvõetav, see kokkulepe oli midagi, mida me tõesti tervitamise ja ma arvan, et ka teie olete sellega täiesti õigustatult rahul. Te rääkisite kommunikatsioonist kosmose küsimustes, agentuuridest ja institutsioonidest, mis selle küsimusega tegelevad. parem kooskõlastamine oleks kahtlemata vajalik aga samal ajal, samal ajal meil on vaja ka selgemat ülesannete jagamist ja väga äh, oleks vaja, et need äh, valdkonnad kattuks nii vähe kui võimalik. Äh, jah, me oleme väga sageli öeldud, et meil on vaja väga selgelt paika panna, kes mille eest vastutav on Äh, ja äh, ma loodan, et eesistumise ajal õnnestub meil ühiselt komisjoni ja parlamendiga leida hea viis, kuidas selles vallas positiivselt edasi liikuda. härra Krasnodebski kõneles äh, proto-, protektsionismist, mis ei ole seotud ainult USA-ga, vaid et ka Euroopa Liidu sees on selline kalduvus. ma leian, et mina äh, olen kasvanud äh, kaheksakümnendatel aastatel ja ma olen kokku puutunud selle asjaga, ma tean, eh, mida tähendab, kui eh, raudne eesriie on vahel ja kuidas eh, see areng mõjutab. jah, minu kodu, kodupaik sai väga kasu sellest, kui see raudne eesriie kadus ja me näeme praegu Äh, kui olulised on äh, kontaktid näiteks Austria ja Ungari vahel ja seetõttu ma leian, et loomulikult tuleb arvestada äh, sellega, et me ühiselt kedagi siin maha ei jätaks, et me ühiselt seda teed käiksime ja ei teeks seda viga, et me võib-olla emotsioonide ajendel liiga kiiresti Äh, otsustame tendentside ja arengute üle. Äh, äh, diplomaatia on väga vajalik ning ma usun, et see on just ka Austria tugev külg, arendada diplomaatiat ning seda ma soovin siin veel kord rõhutada, et korralikult toimiv haldussüsteem on väga tähtis ning see ei tähenda ainult seda, et ministrid töötavad geniaalselt, vaid kogu haldussüsteem toimib sujuvalt, et inimesed on valmis leidma kompromisse, et on võimalik otsida lähenemisteid. ning mul on väga hea meel selle üle, et meie eesistumisperiood algab ning meie ees seisab väga palju tõsist tööd, väga palju on juba alustatud, väga palju on juba tehtud, väga palju on saadud ka positiivset vastukaja. Äh, küsimus äh, äh, selle kohta, kas me saavutame parlamendi ja nõukoguga kiiresti kokkuleppe, ma ei saa praegu midagi lubada, ma püüan omalt poolt teha kõik, mis võimalik. kogu Austria eesistumismeeskond pingutab selle nimel, te küsisite ka meie seisukohta Brexiti kohta ning selle kohta, millist mõju avaldab see Galileole me oleme praegu sellises olukorras, kus eh, eh, tuleb eh, pidada silmas tervikpaketi ning Galileo seos Brexitiga ma usun ja ma loodan väga, et kogu pakett, tervikpakett on hea lahendus ning meil on võimalik integreerida ka võimalikud muudatused ning et ka Galileole mõjub see kõik siiski positiivselt. Äh, proua Kabel rääkis digitaliseerimise suurest mõjust. ma usun, et praeguses Euroopa Liidus äh, on see oluline mitte ainult meie majandusele, mitte ainult transpordiühendustele, lennujaamadele. digitaliseerimist on vaja kõikides eluvaldkondades, meil on vaja lairibaühendusi, meil on vaja kindlaid eesmärke ka maapiirkondade kaasamisel. ning kui me räägime lairibaühenduse arendamisest, siis jah siin on uusi arenguid, me peame reageerima ka 5G revi-, levikule, kuid me peame äh, lähtuma sellest, et optiline kaabel, äh, kaabel ei pea jõudma iga majapidamisele, kuid meie terviklik kontseptsioon äh, lähtub sellest, et me peame äh, tagama äh, tasakaalu 5G tehnoloogia äh, optiliste kaablite kasutamise vahel, aitäh! suur tänu, härra minister! aitäh teie kõne eest, vastuste eest, märkuste eest ning soovime teile igati edu eesistumiseks. aitäh, kõike head teile. annan endast parima ütleb härra minister. Lähme edasi, ülevaade lägi, läbirääkimiste osas. nüüd äh, sise, elektri siseturg, see puudutab määruse ümbersõnastamist, siis ühised turud äh, elektrituru osas. nüüd saab sõna kolleeg Karins, palun. aitäh. saan teha kiiremini kui minut. lõpetasime hääletuse täiskogul veebruaris ja nüüd oleme pikka aega oodanud, et saaks läbirääkimistega alustada. see kokkulepe saavutati juuni lõpus. see on siis pigem koostöö järgmise eesistujaga. oleme mõlemalt poolt välja toonud, millised on pro poliitilised probleemid see puudutab ka tehnilisi kohtumisi, mis toimuvad sellel nädalal ja septembri alguses ja teine institutsioonide vaheline läbirääkimine toimub üheteistkümnendal septembril, seega Austria eesistumise ajal loodame kõvasti edasi minna, aitäh. Uh, selge, kõik on arusaadav, kas kellelgi on mingeid küsimusi, märkusi? kui ei, siis suur tänu siis mõni päev tagasi, vabandust, kaks nädalat tagasi läbirääkimised algasid, arutelud lihtsaks ei kujune ja detsem-, septembriks oleme siis välja pakkunud. nüüd viimane punkt, seega suur tänu kolleeg Karintsile, aga nüüd kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa, vaatame neid koos, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekut valikut ähm, seoses äh, äh, Euroopa Horisont ning kehte-, äh, ning ka ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont rakendamise eriprogramm. kaks teemat siis, kaks raportööri ka. härra Danika ning härra Kristjan Eeler. palun, kolleegid Teil on mõlemil sõna Euroopa Horisondi teemal. praegu on meil esimene arvamuste vahetus, väga tähtis teema. härra Tannika kõigepealt, palun. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes viimase kuu jooksul on minu kõrval äh, seisnud, et jõuda mõistliku raportini. tahaksin väga tänada variraportööre, kes tõesti pingutasid, et äh, mõista, mida mina teen. meil on ka täna õhtul pool seitse veel kohtumine. tahaksin tänada ITRE komisjoni eksperte. Nad on olnud väga tihedalt seotud sellega tahaksin tänada fraktsioone, väga palju inimesi on selle teemaga olnud seotud ja tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni, kes alati oli valmis selgitama vajaduse korral. minu esialgne lubadus oli, et sellel nädalal saan raportiga valmis. ja meil on juba olnud kaks kohtumist lisaks ka väga palju kahepoolseid kohtumisi ja olen üritanud koguda ka tagasisidet peamise, peamistelt sidusrühmadelt selle valdkonna puhul, mis puudutab teadusuuringuid ja innovatsiooni, et mõista, kas tuleks midagi muuta, kuidas olukorda parandada järgmise programmi perioodi raames, mis puudutab Euroopa Horisonti ning raamprogrammi nüüd tahaksin mainida peamisi teemasid. kõik variraportöörid, nagu ma neile juba lubasin, neil on raporti projekt olemas, see on kümnenda juuli versioon. olen üritanud saata neile ka viimast versiooni, et nad näeksid, kuidas see raport on koostatud mis oli meie motivatsioon. tutvustan lühidalt äh, peamisi teemasid. kõigepealt tahame eelarvet suurendada sada kahe, saja kahekümne miljardini komisjoni ettepanekus on ka eelarve, mis on kaheksakümmend kolm koma viis miljardit eurot või siis neli, üheksakümmend neli miljardit eurot, mis jääb kaugele sellest, mida parlament välja tõi. meie toetame sada kaks miljardit praeguses vääringus, nüüd teiseks, teadusuuringute ja koostööprogrammide tugevdamine, sellepärast et teadusuuringud ja alusuuringud on väga suur rikkus Euroopa Liidus, tegemist on tingimusega, mida tuleb täita, kui me vaatame Euroopa Liidu eesmärke. kolmandaks käsitlen vastastikuse põhimõtet. me peame olukorda täpsustama, sellepärast et paraku kui ma nüüd õigesti tean, siis oleme me praegu sellises olukorras, mis on äärmiselt veider ühelt poolt räägime sellest, et meil ei ole piisavalt raha, mida suunata kõrge kvaliteetsete projektide rahastamiseks, mis on välja pakutud erinevate konkursside raames, aga samal ajal on väga palju raha. mul praegu täpseid arve ei ole mm, ka Horisont kahekümne kahekümne raames, kui, mis summad määrati üksustele või üksikisikutele või palju määrati assotsieerunud riikidele või kolmandatele riikidele, aga ma usun, et vastastikuse põhimõtte valguses on see ju kohustuslik, sellepärast et väga keeruline oleks selgitada, miks me võimaldame ligipääsu rahastusele, kui tegemist on Euroopa rahaga ja see puudutab ka Euroop-, aga Euroopa üksused, neil ligipääs puudub. kui jutt, võrreldes siis äh, riikidega, kellega me koostööd teeme, tegemist on väga olulise teemaga. ja veel üks teema, mida tuleb täpsustada, nimelt intellektuaalse omandi reeglite täpsustamine, et saaksime ka vastavalt väärtustada Euroopa teadusuuringuid ühelt poolt on meil uued osapooled, keda tuleb nõustada, kuidas nad saaksid oma intellektuaalse omandiõigusi kaitsta, aga samal ajal me peame väga täpselt ka teadma, kes on see isik, kellele need õigused kuuluvad, kui programmi on rahastanud Euroopa Liit. viiendaks siin raportis viitan esimesele kommertslähenemisele projektide puhul, mida on rahastatud Euroopa rahast, sest me peame tõesti mõju võimalikult öö, suurendama, arvestades ka seda väärtust. nüüd ja sellega seoses äh, mainiksin ka sünergiaid. mina teen pea, koostööd ka Regio peadirektoraadi inimestega ja see puudutab võrdset tasu võrdse töö ees. sellisele seisukohale on jõudnud ka Euroopa Parlament, kui me räägime näiteks võrdsest palgast äh, veoautojuhtidele, siis kas seda tuleks arvesse võtta, kui me räägime teadlastest, kes töötavad sama teadusprojekti raames? me peame läbi viima hindamise, anonüümse hindamise, et rõhutataks just tulemusi, mitte teadlase sugu või päritolu. ja samal ajal tuleb parandada lõhesid teadusuuringute valdkondade vahel ja meil on vaja ka Euroopa Liidu sees paremat pädevuste jagamist. Need on teemad, mida tahaksin käsitleda ja selle dokumendi edastan ka sekretäriaadile, et see lisataks raportile. suur tänu kannatlikkuse eest. see, et kõik on väga oluline, sest tähtajad on ukse ees, ka tõlk kõike mõttes, seega suur tänu, et teil on selline range lähenemine. jah, minu raport edastatakse tõlkimiseks, eda-, saadan selle sekretäriaadile. nüüd härra Eiler, palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Niikat, ma arvan, et me saame asjadest ühtmoodi aru, seega me tahame tõesti jõuda ühetaolise seisukohani, pidades silmas ka kõiki variraportööre. nüüd üksikasjalikumalt juba mainiti, et eelarve on suurenenud, aga me lihtsalt kajastame seda, mida riigipead on ja valitsusjuhid on otsustanud selle valdkonna mõttes. me ei taha, et, me tahame, et nõukogu rakendaks neid otsuseid, mida ta on langetanud juba kümme aastat tagasi. nüüd esimene sammas. siin rahva või tahaksime natukene üksikasju parandada, aga see fookus just noorteadlastele, Marie Curie programm, siin tuleks tuleks välja tuua ka soo küsimus, mitte et seda lihtsalt mainitaks sada korda, vaid et tõesti naisteadlaste olukord paraneks, ähm, ka taristu, kasutades nutistrateegiaid, arukaid strateegiaid. küsimus on seotud ka EFSiga ja ka avatud teaduspilv. kümme aastat oleme sellest rääkinud, tulemusi pole. ehk siis ka pilv, mis äh, juba on kasutusel, mis võiks olla tagatud ka avatud ligipääsuga teises sambas, peame vaatama seda struktuuri, võib-olla kaasava ühiskonna äh, klastri ja julgeoleku julg, turvalise ühiskonna klastri lööme lahku, sellepärast et eh, nende sidumine on natukene keeruline kohati. meil on palju lahtisi küsimusi praegu, mis puudutab just strateegilist planeerimist. nüüd on meil praegu lõiked, kus me tõesti tahame sellist strateegilisemat lähenemist, aga teisalt see protsess peaks leidma üles ka need tõkked ja probleemid, siin me tahame delegeeritud akti, me tahame, et see aeg oleks piiratud ja me tahame selgemaid definitsioone selles osas, mis juhtuma hakkab. partnerluste osas on tähtis koostöö, sünergiad ka tööstuse kaasatus. Clean Sky on üks algatus, mis on heaks näiteks. lisaks tahame, et äh, teatud valdkondades praegused lähenemised alles jääks. ja kui me räägime mereturvalisusest, äh, siis äh, seal meie arvates praeguseid reegleid rikutakse. missioonide puhul viitasin juba strateegilisele planeerimisele, siin tahaksime missioonide arvu piirata esimese strateegilise planeerimise valguses, kui meil on viiskümmend missiooni, siis me tahaksime tõesti, et me oleksime keskendunud ja vaadata, milline on konkreetne eelarve selle jaoks ja üleüldised väljakutsed me tahame, et meil oleks see komplementaarsuse põhimõte ja partnerlused. me peame tõesti natukene paremini aru saama, milline on seos konkreetse meetmega ja missioonide eelarvet tuleks natukene piirata, see peaks olema kaheetapiline, mitte lihtsalt me ei pea pimedalt raha määrama võib-olla me ei saa kõiki missioone läbi viia, me tahaksime, et meil oleks pigem selline alt üles lähenemine, kiirem lähenemine, et meil oleks ka ähm, selline kiirem menetlus kõik pädevuste jagamine, kogemuste vahetamine. kuus kuud võiks olla see aeg, kuni toetus määratakse nüüd innovatsioonilõhe vähendamine, see on oluline teema, võib-olla mingeid uusi või algatusi selles vallas, võib-olla ka siseriiklik rahastus ja vastavad reformid. tahaksime rõhutada, et parem andmehaldus on ka väga tihedalt seotud eh, teadusinfrastruktuuriga, aga ka teaduspilv. Eh, nüüd. hõlmata tuleks erinevaid eh, programme, oluline on ka temaatiline lähenemine, ka loome majandus, mitte ainult energia tootmine, küsimus on ka rakendusmeetmetes, haruldaste haiguste toetamine, kas see on väljakutseks laste vähk näiteks, mis on mõistetav ka tavainimesele. toidu tootmise negatiivne mõju kliimamuutustele seega need võiksid olla näiteks temaatilised valdkonnad. oluline on vaadata seda ka natukene laiemalt. nagu Dan juba ütles, seos tõukefondidega, meil on see viieprotsendiline potentsiaal, aga väga palju tööd on veel ees, viimasel korral ettepanekud peegeldasid üksteist, nüüd on see ainult regi ettepanekute valguses. küsimus on ka sünergiatest seoses loov-Euroopaga, mida tegelikult ettepanekus üldse ei mainita. me peame vaatama, millised on finantsinstrumendid, sest me tahame, et see paindlikkus jääks alles. mis puudutab ka uusi laiemaid programme. jah, tõepoolest, meil on tegemist suure justkui katuse lähenemisega, aga me tahame, et oleks ka VKE-dele suunatud programme, me peame olema ausad, tahaksime seda VKE-de teemat üldisemalt rääk-, käsitleda, sest see, mis on kolmandas sambas, siis jah, osaliselt see häirib seda VKE-de programmi, aga mis saab äh, põhiosaga või kõrvalosadega, ma vabandan, et kõiki teemasid nii kiiresti käsitlesin, programm on väga mahukas, ma ei saa lubada, et järgmisel nädalal raport valmis on aga liigume õiges suunas, oleme saanud head infot variraportööridelt ja praegusel kujul jõuame väga hea seisukohani, mille me nõukogule esindame ja mul on ka palve nõukogule. viimane kord toimusid, kestsid läbirääkimised kaheksateist kuud, nüüd oleme ambitsioonikamad, mida ambitsioonikamad me oleme, seda rohkem me peame ette valmistama ja kui me jõuame tulemusteni alles aastal kaks tuhat kakskümmend, siis see ei ole lahendus. seega mul on tõesti palve nõukogule, et nõukogu kujundaks ka oma seisukoha samal kiirusel kui parlament, aitäh. Eeler. aitäh, härra Eeler ja nüüd annan sõna variraportööridele. niisiis, kas äh, te soovite praegu sõna võtta või hiljem? okei okay., allora completiamo la il.... hästi, läheme Äh, siis äh, äh, proua Kabeson-Ruiz, Irut, aitäh. aitäh raportööridele kogu info ja uudiste eest. tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale tööstuse vallas peaksime paika panema, milline on VKE-de roll, mulle tundub, et see on praegu liiga laialivalguv ja me peaksime Horisont Euroopa raames seda asja kuidagi täpsustama kui räägitakse sünergiast, siis me lihtsalt räägime sellest, aga me peame selle ka ellu rakendama. meil on vaja äh, konkreetseid mehhanisme, mis tagavad täiendavuse niimoodi, et äh, liikmesriigid saavad äh, Äh, jagada neid vahendeid, äh, mis ei ole ainult äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest ähm, ja tõesti tuleb hoolitseda, et oleks sünergia, niimoodi saavutame väljapaistvuse. ja väga oluline on, et VKE-d osaleksid ka nendes tipp-programmides, väga oluline on, et oleks sünergia ka teiste rahastamisallikatega, jah, esimene sammas on väga oluline aga ma ei leia, et avatus peaks olema äh, suurem äh, ainult selle programmi vallas, vaid ka teiste programmide vallas. aga äh, nüüd noored, need on ka, see on ka väga oluline asi. väga tore on, et komisjoni ettepanek näeb ette sünergia Erasmus programmiga aga me peame looma innovatsiooni ja ettevõtluskultuuri ja selleks ei ole vaja ainult sünergiat, vaid programmi või konkreetseid vahendeid, mis võimaldavad meil hoolitseda selle eest, et noored teadlased, kes on ülikoolis või osalevad äh, doktoriõppes, saaksid nendes programmides osaleda. see on väga oluline ja väga oluline on tuua tagasi ka need andekad inimesed, kes kriisitingimustes on lahkunud, sest ajude äravool on viimased aastate kriisi tõttu toimunud Äh, härra Niko rääkis sellest, et autoriõiguse kaitse vajab tugevdamist, äh, sellest on kõigile kasu, jah, see on väga tore, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et meil on suurem äh, sotsiaalne mõju, kuidas need programmid mõjutavad kogu ühiskonda Äh, komisjon äh, on oma programmis ette näinud äh, indikaatorid, see on minu arvates väga positiivne, see on oluline samm edasi ja me saame neid näitajaid veel parandada, et meil oleksid tõesti sellised programmid, mis olid majanduskasvu ja ühiskonna edasiviivateks jõududeks, aitäh! aitäh! kas ECR-i Äh, raportöör, jah, härra Krasnodebski, kes on härra Žehnodebski nimel siin. jah, ma asendan hoopis härra Tošenovskit. Äh, härra Tošenovski äh, tahaks tänada raportööri härra Nikat, ta on teadlik, kui kiiresti te pidite töötama ja tahab teid tänada selle eest, et ta äh, kaas-, te kaasraportööride ettepanekud oma teksti kaasasite. ta tahaks rõhutada mõningaid asju. kõigepealt ta toetab äh, härra Nika ettepanekut, et Horisont Euroopa programm omaks eelarved sada kakskümmend miljardit eurot. me oleme sellise eesmärgiga nõus, teiseks oleks vaja paremat geograafilist tasakaalu. niisiis me toetame kõiki muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, nende programmide laiendamine. me sooviksime ka, et Äh, see element oleks otsustavaks kriteeriumiks, igatahes meie fraktsioon äh, toetab äh, seda plaani ja meie raportöör hääletab selle muudatusettepaneku poolt. ja veel üks küsimus, see puudutab Suurbritannia osalemist Horisont Euroopa programmis. aitäh. ja järgmine kõneleja ma tahaksin äh, rääkida äh, määrusest ja äh, orga-, osalusreeglitest. Horisont Euroopa jaoks meil on samad reeglid ja sama eesmärk, Euroopa peab olema konkurentsivõimelisem kui praegu. me peame väljapaistvust levitama kogu Euroopas selleks, et seda eesmärki saavutada, me peaksime samuti hindama neid sünergiaid erinevate rahastamisvahendite vahel Horisont Euroopal peab olema ühtlustatud lähenemine nii äh, programmide kui ka reeglite tasandil, äh, see on mõlema raportööri eesmärk ja ma toetan neid selles osas läbirääkimiste ajal tuleks silmas pidada seda, kuidas me näeme äh, teaduse ja arendustegevuse edasist arengut Euroopa Liidus. Need valikud, mida me teeme, teeme me seadusandjatena ning need mõjutavad äh, Äh, teadus- ja arendustegevuse mõju Euroopa Liidus ähm, suhetes välis, väljaspool Euroopat asuvate riikidega peame äh, läh-, lähenema vastastikususe põhiselt ja äh, ootan koostööd teiega selles teemas, härra Nika, ja mis puudutab nüüd konkreetset Horisont Euroopat, siis ähm, ma arvan, et me peame vaatama, kuidas see eriprogramm hakkab välja nägema nagu härra Eeler juba ütles, me peame tagama programmide järjepidevuse teadlaste ja investorite ja leidurite jaoks, see on ainukene võimalus, kuidas me saame stimuleerida Euroopa majandus, teadusuuringute ruumi kasvu, nii et, et äh, ootame koostööd sellel teemal teiega, härra Eeler, nii suvel kui ka pärast suvevaheaega, aitäh! aitäh! ja härra Delonde, aitäh, kõigepealt äh, räägiksin äh, raamprogrammist, mille raportööriks on härra Nika, aitäh ettepaneku eest ja äh, tänud, et te töötate nii kiiresti ettepanek eelarvet suurendada on väga hea signaal selleks, et edendada innovatsiooni ja teadusuuringuid, see on üks kõige olulisemaid vahendeid selleks, et lahendada neid globaalseid väljakutseid, mille ees Euroopa Liidu seisab. sada kakskümmend miljardit eurot on samm õiges suunas. meie jaoks on oluline et tugevdatakse kliima süvalaiendamist, me oleme tunnistajateks kuumalainetele, põudadele, aga ometigi me ei ole suutelised eh, kliima vallas seatud eesmärke täitma, ma arvan, et sellele tuleb pöörata rohkem tähelepanu, sellepärast et probleemid muutuvad tõsisemaks ja samas on tegemist võimalusega tööstusele ja ettevõtetele eh, keskendudes kõrgetasemelisele tehnoloogiale. teiseks, me suhtume skeptiliselt sellesse, et raha tuleb ähm, äh, Horisont Euroopast äh, jagada äh, sellel alusel, meil on olemas erinevad rahastamisallikad erinevateks otstarveteks ja tipp, väljapaistvus peab olema see kriteerium, mille alusel projekt välja valitakse, me peame keskenduma programmi mõjule ja geograafia ei ole see peamine kriteerium samuti meile teeb muret see strateegiline planeerimisprotsess Äh, sest et komisjoni otsustada jääb liiga palju. me oleme valmis tegema raportööriga koostööd, et leida lahendus, mis oleks tasakaalukam. Äh, neljandaks, äh, kui teadusuuringud tuginevad teadlastele, kodanikele, teadusasutustele ja nende võimalusele omada juurdepääsu teadusinfole selleks, et ja selleks on vajalik juurdepääs teadusartiklitele ja samuti sooline mõõde on meie jaoks väga oluline, sellega tuleb arvestada kogu programmi tsüklis. ja mis puudutab konkreetset programmi, mille raportööriks on kolleeg Eeler, kõigepealt me leiame, et kliima ja jätkusuutliku arengu eesmärgid peaksid olema olulisemal kohal ja peaksid olema Horisont Euroopa ja kogu programmi oluliseks osaks. kaasav ja turvaline ühiskond on äh, midagi, mis on väga olulised ja oleks väga hea, kui me leiaksime kompromissi nii Horisont Euroopa äh, kui ka teiste rahastamisvahendite vahel. me tervitame ka seda digitaalse tööstuse äh, klastrit, aga seal tuleks pöörata rohkem tähelepanu kliima ja energeetikaga seonduvaga, sest et tööstus on endiselt üks suuremaid CO2 heitmete tekitajaid ja me peame parandama energiatõhususe protsessi, aitäh aitäh. aitäh, lugupeetud äh, äh, eesistuja tahaksin kõnelda kolleeg Nika äh, raportist, ma tahaksin teda tänada, me kõik oleme näinud vaeva, et saavutada võimalikult head tulemust. Äh, meie fraktsioon suhtub äh, raportööri ettepanekutesse positiivselt, nendesse, mis puudutab Horisont Euroopat. tõepoolest, me vajame tasakaalu teaduse ja uuendamise vahel ühelt poolt ja teiselt äh, tuleb äh, ühiskonna äh, huve tagada. teadusuuringute tegevuskavas peaksid prioriteetsel kohal olema need projektid, mis on seotud kodanike vajadustega ja mitte sellised projektid, mis hargmaiste ettevõtete huve teenivad mis äh, puudutab hindamiskriteeriumeid, siis meil on äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend projektide kogemus, et vaja on äh, suuremat läbipaistvust ja õiget, õiglast hindamist Äh, mille äh, ja selles protsessis peaksid osalema kõikide liikmesriikide esindajad. Äh, väga oluline on võidelda ebaõigluse vastu, mis puudutab rahastamist ja soovime, et kolmandad riigid saaksid samuti osaleda et ka selles vallas ebaõiglust vältida Äh, äh, meil on vaja äh, ka selliseid reegleid organisatsioonide vastu, kes inimõigusi jalge alla tallavad me peaksime oma, kõigil peaks olema juurdepääs nendele programmidele ja me esitame selle kohta ka muudatusettepanekud, aitäh. ja järgmine. suur aitäh ka minul on mõned äh, üldised märkused, ma olen äh, nõus suurema osaga sellest, mida öeldi ja tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele probleemidele, mis mul on. Äh, need puudutavad selle programmi sisu ja samuti korraldust. mis puudutab programme endid, siis mulle teeb muret kaasamine ja Äh, tööstuse konkurentsivõime samm, sammasse. Te teate, millised on need väljakutsed, mille ees me seisame? meil ei ole konkreetselt paika pandud, kui suur summa on eraldatud konkurentsivõimele ja kui suur summa on eraldatud ülemaailmsetele väljakutsetele mulle äh, tundub, et konkurentsivõimele läheb suurem osa vahenditest ja äh, teadusuuringud ja innovatsioon jäävad vaeslapse rolli. meil on vaja äh, toime tulla nende väljakutsetega, mis maailma ees seisavad, mis seisavad Euroopa teadlaskonna ees. mis puudutab nüüd teist sammast, siis meil on vaja pöörata tähelepanu ka kaasavale ja turvalisele ühiskonnale. me tegelesime sellega juba Horisont kaks tuhat kahekümne raames. ma loodan, et me sellise lähenemise säilitame ka Horisont Euroopa vallas, sellepärast et ühiskonnateadused on samuti väga olulised ja meil on ka humanitaar- ja sotsiaalteaduste jaoks vaja raha. mul on väga hea meel, et Euroopa Teadusnõukogule eraldatud vahendeid on suurendatud, aga me peame kõik arved tasuma, me ei saa võlglasteks jääda selle nõukogu ees. ja äh, ma kardan, et bürokraatia teadlaste jaoks suureneb äh, me sooviksime, et teadlased tegeleks teadustööga ja mitte äh, haldustegevusega ja samuti tahaksime pöörata tähelepanu strateegilise planeerimise protsessile. milliseid vahendeid kavatsetakse kasutusele võtta, siin ei ole mingit selgitust selle kohta. see on äh, väga oluline ka avaliku erasektori partnerluste seisukohalt. me peame äh, tagama äh, sõltumatuse ja praegu ei ole asjad selles valdkonnas väga selged, ka VKE-de rolli osas ei ole asjad eriti selged, aitäh aitäh. ma näen väga harva seda, et keegi on suuteline partei seisukohad nii palju kõrvale jätma, et saavutada ühtsus. kui me räägime klastritest, siis siin on vaja neid selgelt eristada, me peame äh, ühelt poolt olema kaasavad, teiselt poolt peame kaasama ka loovad jõud. samas on meil ühtne eelarve e, ning me peame alati arvestama e, sellega, et üks eelarve ei tohi teist eelarvet kaaperdada ning e, me äh, tõepoolest äh, võime endale ette kujutada, et nõukogu ja komisjon näevad ette teatud vabadused ja me peame äh, aga kasutama selleks delegeeritud õigusakte ning kui me otsustame terviklikku teksti üle, siis me peame sinna lisama ka delegeeritud õigusakti klausli ning kiirem aeg ähm, stipendiumide eraldamiseks, see on äärmiselt oluline, avatud ülikoolid, äh, loovtööstused, äh, nad peavad saama kiiremini oma äh, stipendiumid kätte ning oluline on ka see audit, meil on vaja kasusaajatele suurem selgus tuua kuuskümmend protsenti vigadest on arvestuse järgi sealt, rahastuse järjepidevus, paindlikkus teatud kulude osas, kiirem menetlus ning tavaraamatupidamismenetluste heakskiit, nüüd summade puhul äh, on äh, vahearuanne välja toonud puudusi ja me peame siin liikuma väga ettevaatlikult, kuidas see toimib, mil määral on see seotud finantsmäärusega, aitäh. kolleeg Damatula. kolleeg Damatula, palun. suur tänu me peame siin olema täiesti ausad, need kaks raportit on Euroopa tuleviku jaoks väga tähtsad. siin räägitakse küll teadusest, innovatsioonist ja, ja horisont Euroop-, Horisont Euroopast ning see kõik mõjutab Euroopat väga tugevalt. me oleme püüdnud arvesse võtta kõikide sidusrühmade arvamusi ning me soovime esitada ettepaneku, mis on tõepoolest sisuline. siin on vaja olla väga täpne, viia läbi, siin on väga oluline analüüsida, mis on äh, Horisont Euroopa eesmärgid. me konkureerime äh, omavahel ning seejuures võib kannatada kvaliteet. Need tähtajad, mis on paika pandud, on väga nõudlikud ning me kaotame niimoodi silmist üldised eesmärgid. me ei tohiks liigselt kiirustada kvaliteedi arvelt. komisjoni eesmärk see kindlasti ei ole ning me peame olema tähelepanelikud, jätma ka kaalutlusruumi ning ma näen, et osad saadikud on samuti toetanud niisugust kiirustamist, selleks on kindlasti mitmesuguseid põhjuseid, kuid me näeme praegu, et meie ees on tõsised väljakutsed ning me näeksime tegelikult hea meelega, kui kogu see protsess oleks läbipaistvam. me oleme huvitatud sellest, et sisulises osas ei tehtaks järeleandmisi ning võib-olla oleks mõistlik koondada need kaks dokumenti üheks ja me ei tohiks jätta mingeid halle alasid, me peame käsitlema kõiki üksikasju, pidades samas silmas üldist strateegiat. tuleb arvestada aga ka eelarve võimalustega, sada miljardit eurot, see oleks oluliselt vastuvõetavam summa olnud. tuleb rõhutada, rõhutada ka seda, et eelarve jaotamine erinevate klastrite ja sammaste vahel ning samuti jaotus sammaste siseselt nõuab tõsist tähelepanu kui me räägime eelarve vähendamisest, siis toimub see teatud valdkondade arvelt ning tööstuse ja turu rolli tugevdamine to-, teaduse toel on äärmiselt oluline ning kui me vaatame ka ja heitmete vähendamisest peavad olema eesmärgid realistlikud. sooviksin rõhutada, et kaasotsustus õigust, nii nagu see aluslepingutes kirjas on no,, tuleb järgida ning ka VKE-de roll on siin väga väikeseks jäänud partnerluste osas on siin kaks erinevat lähenemist ja minu arvates on meil puudu tegelikult avalik-õiguslikest instrumentidest ning planeerimine, investeerimisfondide kasutamine on teema, mis vajaks tõsisemat käsitlemist oleks oluline lisada sellised mehhanismid, mis tagavad juhuslikkuse vältimise ning ju see võiks anda suuremat lisaväärtust kogu projektile. ma võin kinnitada kõikidele kolleegidele, et oleme valmis tegema tõsist koostööd teksti parandamiseks. Äh, nii, ka mina võtan, luban endale minuti, et korrata kontseptsiooni mida me kuulsime juba ka raportööride sõnavõttudest. VKE-de teemat mainisid ilmselt kõik sõnavõtjad ning ma sooviksin, et ka komisjon suhtuks sellesse küsimusse tõsiselt. meie jaoks on väga oluline, et seda käsitletakse ka innovaatika ja tööstuse klastrite all. oluline on tagada VKE-dele juurdepääs teadussaavutustele kuid kui me soovime teha tõsise kvaliteedihüppe, siis vajame me selleks ka asjakohaseid instrumente, me ei tohi unustada ka idufirmade rolli siin näib see olevat tähelepanu alt välja jäänud. me teame kõik juhtumeid oma riikidest, kus VKE-d ei, on välja töötanud väga innovaatilisi tooteid ning äh, kui me toetame neid teadusuuringute valdkonnas, siis võib see olla väga oluline ka näiteks uute turgude, uutele turgudele tungimisel. innovaatilisus on äärmiselt oluline, oluline on, et kõikidel oleks võimalus innovatsioonist osa saada. väga palju on sellest juba räägitud, väga palju on juba mainitud, kuid oluline on see, et komisjon mõistaks, et me oleme parlamendis mures, sellepärast et siin on jäetud kõrvale mitmed aspektid, mis varasemalt on osutunud edukaks. nüüd annaksin sõna veel kord komisjonile Äh, tänan tähelepanu eest ning äh, mul on hea meel, et olete meiega koostööd teinud ning ma loodan, et see koostöö jätkub edukalt. Thank you very much uh,, chair uh.... suur tänu. komisjon tahaks tänada raportööre, et tutvustasite täna peamisi punkte tulevastes raportites tervitame neid ning tuletaksime meelde volinik Moirase sõnu, sest kui ta osales kuu aega tagasi ITRE kohtumisel, siis ta ütles, et täna on meil unikaalne võimalus ja mitte ainult täna, vaid ka lähinädalatel ja kuudel ümber kujut-, kujundada teadus- ja innovatsioonivaldkond, muuta see paremaks ning ootame juba koostööd Euroopa Parlamendiga selles vallas. oleme tähelepanelikult kuulanud teie ettepanekuid, see saja miljardine eelarve ettepanek tunnustab juba seda rasket tööd, mis on tehtud ning näitab Junckeri komisjoni usaldust Euroopa tuleviku osas, mis tähendab siis investeeringuid teadus- ja innovatsioonivaldkonda. kuulsime täna raportööride ja varuraportööride sõnavõttu, mis justkui toetavad komisjoni ettepanekut järgmise raamprogrammi osas. tänased ettepanekud on suunatud arutelu innustamiseks, et parandada komisjoni ettepanekut veelgi. kuulasime ära teie küsimused ja märkused, mis puudutavad strateegilist planeerimist, mis komisjoni arvates peaks olema läbipaistvam võrreldes praeguse olukorraga Horisont kakskümmend kakskümmend raames. komisjon uurib võimalusi, kuidas teiega lähinädalatel kõige paremal viisil suhelda ning lisaks tervitame seda olulisust, mida on asetatud sünergiatele erinevate programmide vahel, mitte ainult tõukefondid, aga ka Erasmus, loov Euroopa, kui lihtsalt mõned näited tuua nüüd komisjon on arvesse võtnud ja tähelepanelikult järginud ka neid probleemseid valdkondi, kus peame leidma jätkuvalt lahendusi, et vähendada innovatsioonilõhet Euroopas näiteks. tegemist on väga põneva protsessi algusega, kus jõuame uute ambitsioonikate lahenduse, lahendusteni, mis puudutab Euroopa rolli globaalsel tasandil nagu eelmisel nädalal volinik ütles, siis Horisont Euroopaga saame vastata ühiskonna nõudmistele ning viia ellu tõelisi muudatusi ning me tõesti nõustume parlamendiga, ka meie soovime läbirääkimistega lõpule jõuda nii kiiresti kui võimalik, lähtudes siiski kiirusest ja kvaliteedist, aitäh. jah, suur tänu. nüüd annan eh, sõna eh, esimehele ning eh, tänan ka tänase hääletamise läbiviimise eest, see käis kõik väga kiiresti ning seda tuleks tunnustada, aitäh. suur tänu ma tunnen ennast väga hästi, kui käisin korraks siit kojast väljas, nüüd on kõik hästi. natuke pikale on läinud, kolm pool tundi, kogu aeg joon vett, see on väga ohtlik. peaksite seda ka meeles pidama. nii, meie raportöörid, härra Danica ja härra Eeler palun. Uh, kuulasin väga tähelepanelikult neid märkusi, mis siin täna kõlasid variraportööride ja teiste kolleegide poolt siin ITRE komisjonis. ja nagu ma ütlesin, siis eh, veerand tunni pärast on meil uus kohtumine variraportööridega ning üritame arvesse võtta kõiki neid markusi, et vastata nendele probleemidele, mis praegu eksisteerivad ja mida õigustatult väljendasid kõik tänased sõnavõtjad ma tõesti olen mures, kuidas tagada, et äh, sada kakskümmend miljardit äh, suunataks äh, teadusuuringute valdkonna jaoks. loomulikult teeme koostööd teiste oluliste institutsioonidega üle kogu maailma, lähtudes lähimuspõhimõttest ja teistest põhimõtetest, mis kõrvaldavad takistused, et saada ligipääs Euroopa rahastusele. ning äh, oluline on tulemused, mitte geograafia või sugu eksperdid peaksid olema pädevad, ma ei räägi siin hindajatest, vaid viitan kõikidele probleemidele, mida raportis käsitletakse, et teaduskogukond Euroopa Liidus saaks piisava vastuse Euroopa Parlamendilt nii selles osas, mis puudutab selgitusi, aga ka ette ennust-, kasutatavust, et paremini mõista, kuidas pääseda ligi Euroopa rahastusele ning pakkuda tõelist toetust neile. teadusuuringud ja uuringute tulemused peaksid olema kodanike hüveks Euroopa Liidus, sellepärast et see on ju nende raha, mille, mis selle kinni maksab sajast eurost, mis määratakse teadusuuringuteks Euroopa Liidust, seitse eurot pärineb Euroopa rahast ja ülejäänud üheksakümmend kolm eurot pärineb liikmesriikide toetustest. seega kõik, kes tahavad kasutada Euroopa raha eksoot-, poliitilisemate teemade jaoks, siis kutsun neid üles seda tegema ja kasutama selleks siseriiklikku rahastust, kus ollakse palju heldemad ja mida on ka kergem rakendada kui Euroopa toetusi, sellepärast et Euroopa toetused on piiratud, kui võrdleme teaduskogukonna vajadustega. aitäh. nüüd härra Eeler, palun ja ma sooviksin veel kord äh, tulla tagasi kriitiliste punktide juurde, ma sooviksin, et need leiaksid tõesti äh, kajastust. komisjon on esitanud väga ambitsioonika no, programmi, see on väga hea, see on pühendatud üleilmsetele väljakutsetele, mis meie ees seisavad ning me peame mõtlema, mis on Euroopa heaolu baas. see on alati põhinenud meie innovatsioonivõimel. maailm on täiesti muutunud, mis puudutab digitaliseerimise kiirust ning lisandunud on uus sammas, sel reageerib muutustele, kuid tähtis on see, et kiirus ei läheks üle, ei muutuks tähtsamaks kui kvaliteet, nagu siin ette heidetud on, me seda tõesti ei soovi ning raportöörid olid väga üllatunud komisjoni ettepanekule, küsimus on selles, et me ei kiirusta kiirustamise enese pärast, vaid me näeme, milline on Euroopas valitsev trend. kaks aastat eh, on areng väga aeglane, siis viimastel aastatel on areng väga kiire ja siis langetakse jälle tagasi aeglasesse temposse. see ei vasta absoluutselt meie vajadustele, mis puudutab järjepidevust, kestlikkust, eh, teadlast, mis puudutab teadlaste huve, tööstuse huve. kui me siin tempot tõstame, eh, siis põhjus on see, et Euroopa peab reageerima, Euroopa peab näitama, et innovatsioon on oluline ka inimeste jaoks, et see aitab neil globaalsel tasandil konkurentsivõimeline olla ning äh, me soovime sellepärast kiirustada, et see annaks meile eelised, kui kogu meie äh, ühiskond suudaks äh, kahe aastaga kohaneda uutel tingimustega. see kõik ei toimu ju üleöö. kui me kahe tuhande kahekümnendal aastal soovime kasutada uusi vahendeid, siis peavad need äh, siis peame me juba praegu mõtlema sellele, et me soovime investeerida kvanttehnoloogiasse, et me soovime uuendusi, et me soovime uusi klastreid äh, ning seetõttu kiirus ei ole mitte selleks, et muuta asi läbipaistmatuks, vaid see tähendab seda, et me peame kohanema meid ümbritseva keskkonnaga. me muutume aga järjest aeglasemaks, poolteist aastat me juurdleme teadusuuringute raamprogrammi üle see ei ole ei teadlaste, ülikoolide ega äh, majanduse huvides. Äh, nemad ei ole need, kes on aeglased, need on meie, kes ei suuda kiiresti tegutseda. Äh, ning äh, seetõttu ma kaitsen end nende etteheidete eest, äh, kus väidetakse, et me soovime kiirustada selleks, et olukord muutuks läbipaistmatuks. vastupidi, me peame kiiresti tegutsema, me peame aastaga saama hakkama raamprogrammi üle käivate läbirääkimistega, me peame endale seadma konkreetsed eesmärgid. meie tegevus ei ole läbipaistmatu me ei saa välja anda tühja tšekki, me peame komisjoni nõukogu küll ütlevad, et on vaja teatud vabadust, kuid me peame ka säilitama kontrolli ning palun ähm, ähm, mitte väljastada siit sõnumit, et me kiirustame kiirustamise pärast. meie eesmärgiks on suurendada Euroopa võimekust ning meil soovime, et meie areng oleks kiirem, sest globaalsed arengud kiirenevad järjest. Thank you very much, kolleeg, thank you. suur tänu kõikidele kolleegidele. ma arvan, et enne suvepuhkusele minekut on meil siin suurepärased arutelud olnud ja suur tänu ka Austria ministritele täna pärastlõunal, mis puudutas raamprogramme, Horisont Euroopat seega õpetame stiilselt nagu ikka. ma tahaksin öelda, et kolmandal ja kahekümne neljandal septembril, kaks esmaspäeva, kolmas ja kahekümne neljas. pärastlõunal, mõlemal pärastlõunal on meil koosolek, kus toimub ka hääletus, seega palun olge selleks valmis kell neli pärastlõunal kolmas ja kahekümne neljas äh, september. ka kaheksateistkümnendal septembril võime kohtuda, tegemist on rohelise nädalaga. ja ilmselt me kõik protestisime selle vastu, see ei ole hea aeg, millal äh, tööstuse teadusuuringute energeetikakomisjon peaks kohtuma, võime selle kohtumise tühistada, see on esialgne kohtumine alles ja kui on vaja, vajaduse korral, siis täiendav ITRE komisjoni kohtumine toimub Strasbourgis kümnendal septembril, kümnes september, esmaspäev esmaspäeva pärastlõunal, esmaspäeva õhtul, võib-olla kell seitse kuni kümme kolmkümmend, seega olge valmis, et on see täiendav kohtumine Strasbourgis kümnendal septembril, aga ülejäänud on siis kolmandal ja kahekümne neljandal, nii nagu välja pakuti ilusat suvepuhkust teile, palun puhake, sellepärast et järgmine puhkus saab olema teistsugune. muudatusettepanekute tähtaeg mõlema raporti puhul kuues september kaks tuhat kaheksateist, vabandust, unustasin. kuues september, kõik muudatusettepanekud mõlema raporti osas ilusat puhkust teile, aitäh koostöö eest, suurepärane koostöö, suurepärane komisjon